aeg kohtadele asuda. Thank you very much for coming so early. suur tänu, et nii vara kõik kohal olete. vaatamata sellele suurepärasele Brüsseli ööelule. mul on hea meel, et saame õigeaegselt alustada ning hakkame arutama iga-aastast aruannet. välis- ja julgeolekupoliitika kohta. ning ettekandja selles küsimuses või raportöör on Ahveti esimees. valmistame selle ette ning äh, oleme viimaste päevade jooksul kokku pannud esialgse töödokumendi, mis ei ole loomulikult lõplik ega täielik, vaid üritab esile tõsta lihtsalt teatud prioriteedid ning vaadata, mis toimub maailma eri punktides. mul oleks suur heameel kui arutelus osaleksid ka meie liikmesriikide parlamentide kolleegid, kelle sisend aitaks meil seda raportit kindlasti paremaks muuta ja ja seega siis minu ametlik palve teile sõna võtta ja arutelus osaleda. ja kui me lõpliku aruande valmis saame, siis te kindlasti saate selle ka. meil on nüüd uusi arenguid, nii Euroopa Liidu siseseid kui ka väl-, äh, selles osas, mis puudutab väljakutseid, mis Euroopa Liidu ees seisavad. nii et peaksime arutama neid olulisi küsimusi, mis Euroopa Liidu ees seisavad, nii sisemises kui välises plaanis. kõigepealt peab Euroopa Liit niisiis parandama omaenda struktuure. viimaste nelja-viie aasta jooksul oleme me loonud välisteenistuse, mis õnnestus üsna hästi, ent äh, siiani loomulikult näeme me, et on ka puudusi, millega tuleb veel tegeleda. nii selles, mis puudutab delegatsioonide poliitilist äh, poliitilist nii-öelda tegutsemisvõimekust välismaal ja muid küsimusi. samas tuleb aga tunnistada, et need sünergi, sünergilised mõjud, mille, mida me eile mainisime, on osaliselt äh, saavutatud, need osaliselt vaja saavutada, kolleegid, lõpetage palun seal oma arutelu näeme näiteks, et et need sünergilised mõjud, mille saavutamiseks välisteenistus loodi ning mille saavutamiseks ka komisjoni asepresidendina siis loodi kõrge välis- ja julgeolekupoliitika esindaja ametikoht, ei ole veel saavutatud. nii et tegemist on alles esialgse staadiumiga meie töös ja üks probleem siin on poliitiline tahe. varem oli kõrge esindaja lihtsalt kõrge äh, esindaja ning ei osalenud komisjoni töös, ei osalenud praktiliselt ühelgi komisjoni istungil, mille tulemusena näiteks Ühendkuningriigiga äh, seoses Ühendkuningriigil ei olnud teisi volinikke, mis tekitas probleeme. ning äh, seetõttu oli sisuliselt siis äh, Ühendkuningriik viis aastat ilma volinikuta. sest äh, nende esindaja ei osalenud komisjoni töös. ning võib-olla ongi sellest tulenevad osaliselt need poliitilised mõjud, mida me täna näeme. see Joffrey ilmet vaadates näen ma, et see see talle väga suur üllatus ei ole. aga nüüd on meil niisugune hübriidne, hübriidne olukord, kus siis suur osa välispoliitikast on komisjoni pädevuses, naabruspoliitika, laienemispoliitika, kaubanduspoliitika, äh, kaubanduspoliitika ma ei, ma ei teagi, kas ma nimetasin, ütleb esimees. ning seda arvestades on on, tegemist on valdkondadega, mis kõik puudutavad välis- ja julgeolekupoliitikat, mis on liikmesriikide pädevuses ja, ja samas meil on vaja niisugust lähenemist, mis need kaks asja koondab. seetõttu leitigi, et ühes isikus tuleb need kaks aspekti ühendada. nii välisteenistus kui ka liikmesriikide pädevus, mis annaks meile võimaluse tekitada niisugune seos, sild äh, valitsustevahelise koostööplaani ning ühenduse pädevuste vahel ning seda on vaja, kui me soovime, et me saaksime kujundada poliitikat, mis on ühtne. ning ma räägin seda ühel põhjusel. kui ma vaatan, kuidas autoritaarsed režiimid nagu Hiina või Venemaa teostavad ühtset poliitikat kus siis iga väiksemgi otsus, mis välismaal tehakse või mis välismaa, tegevust välismaal puudutab, on kantud ühisest poliitilisest joonest, ühtsest strateegiast, siis siis sa, peame me ju aru saama, et on suur puudus demokraatiale, kui meie ei saa niimoodi toimida. me oleme vaba demokraatlik ühiskond, meil on vabad ettevõtted, kes iseseisvaid investeerimisotsuseid teha võivad aga samas tuleb meil tunnistada, et ja energiavaldkond on siin kõige silmatorkavam, et eh, sellel on julgeolekupoliitilised aspektid ka. ning seetõttu peaksime poliitilises plaanis üritama need asjad omavahel ühendada, selleks et ei toimuks vastassuunalist tegevust. ning kuna meil on eripädevused millest ma rääkisin juba, esimeses reas valdkondades on otsustusõigus komisjonil, teistel te,, teises valdkonnas nõukogul, peab välisteenistus üritama need asjad ühendada. ning mul on jäänud mulje, et komisjoni asepresident, välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja just seda teha kavatseb. ent meie peaksime üritama omalt poolt sellele kaasa aidata. et vastavad poliitilised vahendid oleks olemas ning äh, seetõttu tõstatame siin kohustuslikus korras terve rea küsimusi oma aruandes, kõigepealt rahastamisega seoses, see on üks küsimus, mis on nõrk koht ning millega me ei ole suutnud ka parlamendis veel tegeleda ning pärast üheksakümnenda aasta pehmet komisjoni kriisi leppisid parlament ja nõukogu kokku rahastamiskorralduse, mis on niivõrd keeruline, et otsused võtavad lõpmatu aja hüva. regionaalpoliitika puhul, mis on Euroopa Liidu siseasi, saab sellega veel hakkama. aga kui me hakkame välismaist abi andma või tahame seda teha ja ei saa seda õigeaegselt teha, siis on sageli tegemist lihtsalt maha visatud rahaga. kui me räägime praegu Ukrainast ja abist ja raha jõuab sinna kohale aasta või pooleteise pärast, siis pole sellel mingit mõtet. ning äh, samasuguseid näiteid on veel terve rida kui meil oleks võimalus toimida vajalikul hetkel, rakendada vajalikud meetmed siis, kui nad vaja on, siis oleks asi hoopis teine ja me peaksime nii nõukogus kui parlamendis selle küsimusega tegelema, et neid reegleid muuta. ning välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nii-öelda tegevus ja mänguruum oleks märksa laiem ja parem, kui need rahastamist reguleerivad aktid nii naabruspoliitikat kui ka teisi valdkondi puudutavas saaksid ümber tehtud. teine asi. Äh, liikmesriikidele, kes abi vajavad, peame meenutama, et nad on lepinguga võtnud kohustuse aktiivselt toetada Euroopa Liidu välispoliitikat. ja mul on siin teinekord kahtlusi, kas see ikka niimoodi toimub või käivad välisministrid lihtsalt sõnu tegemas välismaal. probleem on aga selles, et väljastpoolt vaadates jääb mulje, et sageli tegutsetakse vastu Euroopa Liidu ühtsele välispoliitikale. oluline areng viimasel, oluline seoses viimaste arengutega on seega teatud küsimuste käsitlemine. ühelt poolt puudutab see rahvusvahelist õigust, rahvusvahelisele õigusele tugineva õiguskorra kinnitamist ja tugevdamist Euroopas. ning äh, siin on siis arutelu, mida me praegu peame seoses Ukrainaga näidanud, et Helsingi kokkulepe ja teised aktid, mida siiani järgiti ning mis selgelt ütlesid, et territoriaalne terviklikkus ja riikide suveräänne vabadus otsustada selle üle, mis lepinguid nad sõlmivad, ei paista enam kehtivat. ning seega on tekkinud olukord, kus me oleme tagasi pöördunud üheksateistkümnenda sajandi, kahekümnenda sajandi esimese poole klassikaliste võimupoliitika või jõupoliitika põhimõtete juurde. ning see on väga tõsine muudatus praeguses poliitilises maastikus. me oleme kakskümmend viis aastat lähtunud sellest, et kõik konfliktid Euroopa Liidus, OSC, OECD-s, Euroopa Nõukogu raames, kui me näiteks räägime vähemuste kaitsest, et kõik need on võimalik samuti ka NATO ja Venemaa kokkuleppesse, et on võimalik need konfliktid lahendada sõbralikult. aga nüüd näeme, et see on seatud küsimuse alla. et konflikti lahendusmehhanismid, mis on loodud, nendest minnakse mööda ning lähtutakse sellest, et kui on mingid ajaloolised nõudmised või väidetavad julgeolekuhuvid, siis äh, on see, väidetakse, et see on, see on põhjendatud ja, ja, ja siis tuuakse et, et, ettekäändeks äh, ladina põhimõte rebus sixtantibus, et asjad on nii olnud. no asi on väga tõsine, kui seda aktsepteerida, siis võiksin ma ma nimetada Euroopas sada piirkonda, kus võiks alustada uut sõda. sest igal juhul on väga palju kohti, kus on võimalik esitada mingeid ajaloole tuginevaid nõudmisi, et kus varem asjad olid ühtemoodi, praegu on teistmoodi. ja seda me tahaksime ju ometi kahekümne esimesel sajandil enam mitte näha ning sellest lähtuti Vestfaali rahus ja sellest on lähtutud hiljem. kui me äh, soovime, et rahvusvaheline õigus sellises vormis edasi toimiks, siis ükskõik mis kriitika mm, ükskõik, mis, mis põhjused Venemaal on olukorda kritiseerida, igal juhul ei ole mitte mingit õigust rakendada sõjaväge konfliktide lahendamiseks ning see on üks asi, mida me kindlasti peame kaaluma ja arvestama, kui me räägime rahvusvahelise õiguse mõju tagamisest Euroopas ja maailmas. ning äh, me peame selgelt välja ütlema, et äh, arvestades seda, mis praegu on toimunud, ja me näeme sisuliselt, et Euroopas toimub taas sõda. üks riik tungib teisele sõjaväeliste vahenditega kallale, sõjaliste vahenditega kallale. see on sõda Karl Schwarzenberg minu meelest oli see, kes eile ütles oma sõnavõtus äh, selle selgelt välja. see tähendab, et äh, me peame rakendama poliitikat, mis kõigepealt äh, vastab küsimusele, kuidas me saame kindlustada oma liikmete olukorra, mis tähendab, et NATO kollektiivse kaitse alusena muutub taas hädavajalikuks, paratamatuks me oleme selle praktiliselt unustanud, ka NATO ise. NATO on mõelnud igasuguste asjade peale, aga mitte selle peale. ning see, see tähendab, et Ameerika Ühendriikide suhtes, olgu andmekaitse ja asjadega seal kuidas on, me, me peame aru saama, et et äh, kollektiivne julgeolek on võimalik üksnes siis, kui NATO-s osaleb ka, osalevad ka Ameerika Ühendriigid. ja küsimus puudutab ka Euroopa Liidu ühtekuuluvust ja ühtsust. NATO osas tuleb selgelt välja öelda, et kõik Euroopa Liidu liikmed peavad omama sama julgeolekugarantiid me ei tohi lasta tekkida olukorda, kus mingil Euroopa Liidu liikmesriigil on väiksemad julgeolekugarantiid. sest vastasel juhul Euroopa Liit lihtsalt toimida ei saa. ning kui niisugused arengud jätkuvad ja kui Venemaa jätkab oma tegevust kõigi nende õppuste ja asjadega, mis seal praegu toimuvad, siis võib tekkida talvel olukord, kus NATO ja Venemaa kokkulepe üheksakümne seitsmendast aastast, seda lihtsalt ei saa enam täita. siiani on seda täidetud, vaatamata kõigele, mis on räägitud ja kokkuleppes on kirjas, et NATO püsivaid baase Elbe jõest idas ei tule. see on üheksakümne seitsmenda aasta kokkulepe ja siiani neid seal ei ole. see, mis see, mis kokku lepiti Walesis, on rotatsioon. ja see on äh, kokkuleppes käsitletud äh, lävendi, lävendist allpool ja me vaatame, kui, kui kaua seda kokkulepet niimoodi täita saab, see oleneb ka Venemaa käitumisest. ning mina mõistan siin seda, et Eesti kolleegid, Poola, Läti, kui, kui need kolleegid mulle ütlesid, et et teie sakslastena, sina sakslasena peaksid seda ometi mõistma, mis me räägime. Ameerika, Briti, Prantsuse sõdurid Lääne-Berliinis, Hollandi ja teised sõdurid eh, Saksa föderaal, föderaalses vabariigis olid garantii juhuks, kui Venemaa oleks kallale tunginud meile. ning äh, selles, sellele alusele tuginevalt äh, sai läbi suruda ka Saksamaa ühtsuse. nüüd ütlevad Poola kolleegid selgelt, et me tahame, et meil oleks täpselt samasugune kaitse, tagatis, mitte mingid ründebaasid, vaid tagatised selleks, et artikkel viis 5 täitmine on kindel. ja ma ei oska midagi, mingit argumenti siia selle vastu esitada. ma, ma ei ole mingeid vastuväiteid sellele. täpselt sama, mis puudutab ka lojaalsuskohustust, mis Lissaboni lepingust tuleneb. see, see ei ulatu küll nii kaugele loomulikult, aga kajastab ikkagi Euroopa solidaarsuskohustust nii et seega on meil siin pidada üks strateegiline arutelu. teine punkt. järgmise poole aasta jooksul peame tegema intensiivselt ettevalmistusi ja, ja kindlasti peavad seda tegema ka liikmesriikide parlamendid, sellepärast et äh, asi puudutab ka liikmesriikide valitsusi, täitevvõimu, mis otsused tehakse juunis äh, välis- ja julgeolekupoliitika tippkohtumisel. kuidas me reageerime? kas, või vaadake, külma sõja ajal oli meil Lääne-Saksa armees kolm tuhat toimivat tanki. nüüd on meil kakssada viiskümmend ja osaliselt eh, nad ei ole sõidukõlbulikud ning ma kardan, et täpselt samasugune on olukord ka paljudes teistes Euroopa liikmesriikides, nende kaitsejõududes. meil on kaitsejõude Euroopa liidus, kelle üldkulud on seitsekümmend, kaheksakümmend protsenti eelarvest. et lihtsalt teostatakse hooldust, aga mingeid õppus, mingeid õppusi ei toimu. ja siin näiteks äh, Saksamaa suhtes on öeldud, et need üldkulud on ainult nelikümmend kaheksa protsenti, need üldkulud, aga samas ettevõtlusest me teame, et kui ettevõtte üldkulud on nelikümmend kaheksa protsenti, siis on aeg pankrot välja kuulutada meil on Kaitseagentuur Euroopas, mis peaks tegelema ühiste hangetega, seal töötab sada viiskümmend inimest. ning äh, Saksamaal nende kahesaja viiekümne tanki haldamisega tegeleb meil viis tuhat inimest. ning samasuguseid võrdlusi võiks tuua iga üksiku Euroopa Liidu liikmesriigi suhtes, viis tuhat inimest. nagu mitte midagi ei oleks muutunud. ning tulemus on niisugune et Euroopa Liidu liikmesriigid eraldavad äh, kaitsele viiskümmend protsenti sellest, mida eraldab Ameerika, eraldavad Ameerika Ühendriigid ning äh, õppuste raha on ainult kümme protsenti meil sellest, mida nemad kulutavad A400 M on üks, üks projekt, milles paljud Euroopa liikmesriigid äh, osalevad, see on ühisprojekt, nende transpordilennukite hankimine, aga samas on väga, väga paljud liikmesriigid ka ise lähtunud mingitest oma lähenemistest. ja, ja lõpuks on siis tekkinud olukord, kus need äh, otsitud lahendused ei ole sageli toiminud, sellepärast et kas olid mootorid liiga väikesed või mis iganes. no see võib kõlada naljakalt aga see on tõde, mis on maksma läinud miljardeid ning äh, täpselt sama on olukord veel tuhande projektiga, mida võiks loetleda. tõenäoliselt teate te paremini kui mina, et kaitsevõime, siin on vahepeal räägitud, et mingit territoriaalset kaitsevõimet ei ole vaja, aga praegu on selge selle seisukoha ekslikkus. ja see oli vale ka viis, kuus, kümme aastat tagasi et äh, liikmesriikide eelarvest ei ole võimalik neid asju rahastada kindralid ja kaitseministrid võivad rääkida, mis nad tahavad, aga, aga seda raha lihtsalt ei ole olemas. üheski Euroopa Liidu eelarves ei ole seda raha olemas. ühegi liikmesriigi eelarves. ning äh, kui me võtame veel küberjulgeoleku ja vaatame, et igas riigis on, uuritakse selles valdkonnas midagi, aga Euroopa äh, Euroopa Liidu tasemel ei tehta midagi, sellepärast et liikmesriigid teevad seda niikuinii ise ja NATO-s on olukord sama, ma hiljuti tegin sellel teemal ettekande ja, ja kohkusin, sellepärast et mingit kooskõlastamist siin, tõelist kooskõlastamist ei toimi. siin on muidugi ka tööstushuvid, sellepärast et siin on suured rahad mängus. ning tulemus ongi, et et kõik otsekui teevad midagi, aga, aga lõpuks midagi ei tehta ning äh, kübersõja küsimused, mis võivad sõjasaatuse otsustada tulevikus, kui meil on tehnoloogia, mis on iganenud. asi on väga tõsine nii et äh, me peame silmas pidama, et nii nagu me ei saa internetti reguleerida siseriiklikult, ei ole ka kübersõda võimalik pidada ühe riigi piires. seetõttu tekib mul küsimus, et taolistes valdkondades, kui uuringuid läbi viiakse ja tekivad kooskõlastamis- ja hankeküsimused, siis eh, on, oleks ju põhjendatud tegutseda ühiselt. ja siis me saaksime kasutada mitte kümme protsenti raha õppusteks, vaid viiskümmend protsenti raha õppusteks. ning eh, see on arutelu, mis Euroopa Liidul järgmistel kuudel ees seisab. ning me peame siin, mina arvan, selle ilustamata tõe selgelt välja ütlema. ma ei ole praegu teisi valdkondi aruandes käsitlenud, ma rääkisin ainult küsimustest, mis mulle kõige rohkem muret valmistavad ja mul oleks hea meel, kui me saaksime neid nüüd oma arutelus käsitleda. ma näen juba ühte-teist sõnasoovi, sõnasoovijat ja kui te päri olete, siis paneme seega sõnasoovijate nimekirja lukku, igaüks saab kaas minutit, kaks minutit ning või teeme poolteist minutit, siis saavad kõik sõna. ja paar inimest tuleb nimekirja veel juurde. kaks veel, jah. Mhm. härra Klich ja härra Preda on järgmine. Klich. Thank you very much uh, suur tänu, Elmar, selle võimaluse eest teha algust. täna jah, sul on täiesti õigus, et sa rõhutasid institutsionaalset raamistikku nii ühise välise julgeolekupoliitika kui ka ühise kaitsejulgeolekupoliitika vaatenurgast. loodetavasti siis äh, leitakse uus juhtimisviis sellele ning ühtlasi ka äh, hakatakse mõistlikumalt kasutama fondidest tulevaid rahalisi vahendeid. meie varasemad kogemused ning ühine välis- ja julgeolekupoliitika on näidanud, et kõige olulisemaks aspektiks on siin tõhusus. nüüd siin raporti ettepanekus räägitakse Euroopa julgeolekust. loomulikult on nii Ida-Euroopas kui ka Lähis-Idas äh, viimasel ajal väga palju erinevaid konflikte, Ukraina-Vene sõda ning islamiriikide esiletõus. Nad on loonud keerulise olukorra meie lähinaabruses ja see tähendab, et julgeolekukeskkond on täiesti teistsugune. see on väljakutseks nii Euroopa Liidule kui ka NATO-le ja meil on äh, vaja nüüd uut julgeolekupoliitikat, mis puudutab Ida-Euroopat, siis mul ei ole siin mingisuguseid kahtlusi selles, et Putin soovib Venemaast teha ülemaailmse jõu, ta ei taha piirduda enam ainult regionaalse mõjuvõimuga ning me peame nüüd mõtlema, et mida me selles olukorras peale hakkame, see on meile kõige suuremaks väljakutseks hetkel nüüd esimest korda pärast külma sõja lõppu on Ida-Euroopas muudetud riigipiire. ja paraku on nüüd ka edukalt tegelikult kahjustatud ülemaailmselt julgeolekumudelid, mis tegelikult tugines ju dialoogil ja mitte sõjalise jõu kasutamisel. nüüd me oleme ka näinud, et see mudel, see julgeolekumudel on kokku varisenud pärast ähm, kahtekümmet aastat. siiamaani ei olnud Venemaa rünnanud mitte ühtegi NATO ega Euroopa Liidu riiki ja seda ei ole juhtunud ka nüüd, kuid siiski meie piiri taga kestev keeruline olukord on külvanud hirmu ka siiapoole piiri. nüüd lühemas plaanis ma olen täiesti veendunud, et me peame keskenduma nendele tingimustele, milles sai kokku lepitud Minskis. olukord on endiselt väga ebastabiilne ja kuna tegemist on Venemaa-poolse taktikalise sammuga, siis peame me avaldama Venemaale pidevalt survet, et Minski kokkuleppest kinni peetaks nüüd ühtlasi peame me jääma ikkagi sellise koostöömudeli juurde, mida me ise toetasime ja me peame avaldama survet Venemaale, et ta naaseks läbirääkimiste laua taga, taha. härra Breda, palun. suur tänu, härra esimees, ma tahaksin kõigepealt teid õnnitleda tehtud töö eest, te arvestate siin kõige olulisemate ühise, ühise välis- ja julgeolekupoliitika aspektidega peamiseks prioriteediks on siin toodud strateegiliste partnerluste arendamine. eile saime me täpsustusi kõrge esindaja poolse tegevuse ajagraafiku kohta ka täpsustusi ja tegemist on siin kindlasti väga tähtsate teemadega. nüüd aga siiski peaksime me ümber defineerima ka meie strateegilised partnerid. ja seda tuleb teha võimalikult ruttu, kuna me räägime ju siin Venemaast ja nagu te siin lõikes kakskümmend ka ütlete, ütlesite, et Venemaaga peaks pidama ikkagi usutavat dialoogi ja mind kinni pidama sellest, mida lepiti kokku juba Helsingis tuhat üheksasada seitsekümmend viis, nii et peab tagama selle, et ka Venemaa austab neid väärtusi, mis defineeriti Helsingis juba seitsmekümne viiendal aastal. teiselt poolt tuleb uuesti läbi vaadata ka eelarve aspekt selleks, et meid äh, tõsiselt võetaks, peavad meil olema ka olemas äh, vajalikud vahendid ja te mainite ka paindlikkuse probleemi, me peame saama siin menetlust kiirendada, et me suudaksime paremini reageerida äh, tekkivatele konfliktidele. tänan Thank you very much, good morning uh,. suur aitäh, tere hommikust kõigile. kõigepealt tahaksin teid tänada võimaluse eest sellisele kohtumisele tulla, tahaksin õnnitleda Elmar Brocki, et olete siia kokku kutsunud väliskomisjonide esimehed. mina tahaksin omalt poolt ka toetada ideed, et nüüd on meil täiesti teistsugune Euroopa Liit esimesest detsembrist. meil on vaja seega ka uut ühist välis- ja julgeolekupoliitikat ning ka julgeoleku- ja kaitsepoliitikat meil on viimane aeg rääkida täiesti uuest Euroopa julgeolekustrateegiast. kahe tuhande kolmandal aastal kiideti heaks viimane julgeolekustrateegia, meil on vaja selle asemele uut. meil on nüüd mitte ainult vana strateegia, vaid ka täiesti teistsugune julgeolekukeskkond. sellest keskkonnast ei ole vaja siin enam pikemalt rääkida, Elmar Brok tegi sellest juba ülevaate, tahaksin siin juhtida tähelepanu vaid ühele aspektile. jah, tundub, et Venemaa on naasnud oma imperialistliku instinkti juurde ja me peame ütlema selgelt ei Venemaa poolsele mõjuvõimu laiendamise poliitikale. me ei tohi lubada seda, et Euroopa Liit löödaks jälle mitmeks tükiks sõdade tulemusena. nüüd luues uut Euroopa Liidu julgeolekustrateegiat, peab tagama ka dialoogi Euroopa Parlamendi ning liikmesriikide parlamentide vahel. nii et meil ei ole mitte ainult uus institutsionaalne raamistik, vaid ka äh, uus äh, lähenemine meie koostööle. liikmesriikides, parlamentides üritame me alati leida võimalust, kuidas osaleda välispoliitika kujundamisel, kuigi me seda igapäevaselt ju ise ei juhi. meil on vaja laialdast poliitilist konsensust ning kindlasti tagada rahvusparlamentidele oluline roll Euroopa Liidu julgeolekustrateegia väljatöötamisel, aitäh! suur aitäh, proua Koomes, palun! tänan. minu arvates on samuti see arutelu väga hea, meil on vaja uut julgeolekustrateegiat, sellepärast et Venemaa suhtumine on muutunud selleks, et me suudaksime poliitiliselt Venemaaga midagi peale hakata, peavad meil olema, peab meil olema ka piisav sõjaline jõud, et tagada meie usutavus selles protsessis. Euroopa julgeolekustrateegia ümbervaatamises peaksime keskenduma ka sellele, kas me oleme täitnud olemasoleva strateegia eesmärgid. see, mis toimub nüüd Venemaaga, tuleneb sellelt, mida me, sellest, mida me oleme tegelikult tegemata jätnud. eelkõige on meil vaja jah, tõepoolest ümber vaadata eelarve küsimused kaitse- ja julgeolekupoliitika ühiste missioonide ühine rahastamine on siin põhimõttelise tähtsusega, sellekohaseid üleskutseid on tehtud ikka ja jälle. ühtlasi peaksime me siin keskenduma kindlasti ka Euroopa Kaitseagentuuri tööle, selleks on meil vaja poliitilist tahet ja on täiesti häbiväärne, et proua Ashton selle teemaga kuigi aktiivselt ei tegelenud kuigi see on väga oluline element kaitse- ja julgeolekupoliitikas. ja seega ei suutnud ta lahendada ka kahe riigi vahelist probleemi, konflikti. majanduskriis, jah, loomulikult oli samuti poliitiline küsimus, aga põhimõtteliselt tehti täpselt risti vastupidist sellele, mida me oleksime pidanud tegema, et suurendada oma valmisolekut julgeoleku sektoris, me mõnedes liikmesriikides, näiteks minu kodumaal lausa vähendati sõjalist võimekust, on maha müüdud kriitilise tähtsusega tehnoloogiat ja seda venelastele, hiinlastele ja teistele ja see läheb meile kalliks maksma, kui me ei suuda ennast kiiresti kokku võtta, nii et meil läheb veel kehvemini kui praegu. palun pidage kinni pooleteistminutilisest kõneajast, härra Kasiini, palun suur tänu. ma tahaksin, et komisjon, mida juhite teie, mängiks koordinaatori rolli rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel ja seda paremini kui siiamaani. meil ei ole võimalik töötada välja ühist kaitse- ja julgeolekupoliitikat, kui ei parandata koostööd rahvusparlamentidega. täna hommikul nägime me rahvusvahelistes uudistekanalites arutelu, mis toimub hetkel Prantsuse parlamendis Palestiina omariikluse tunnustamise teemadel, kui me soovime ühist välispoliitikat, siis ei saa me samal ajal väita, et proua Mogherini on ühise välispoliitika eesotsas ja samal ajal me ei ole eh, jõu-, võimelised jõudma konsensusele nii olulises küsimuses nagu Palestiina riigi eh, tunnustamine, see on ju tohutu tähtsusega küsimus, see oli heaks võimaluseks äh, selleks, et näidata, et ka parlament, Euroopa Parlament on osa ühisest välis- ja julgeolekupoliitikast. ja väliskomisjon on siin ju tegelikult liidri rollis ning peaks mängima seda koordinaatori rolli ka rahvusparlamentidega. ja Itaalia parlamendis oleme me täiesti valmis selles koostöös ka osalema jah, võib-olla meil on tõesti head kavatsused, aga me peame samas jääma ettevaatlikuks. viimastel kuudel oleme ikka jälle üle kinnitanud, et Ukraina peaks liituma NATO-ga, aga samal ajal tähendab see, et me loome ukrainlastele tegelikult mitte kuigi reaalseid illusioone ja lõppkokkuvõttes kahjustame sellega nii Ukrainat kui ka Euroopa Liitu äh, ennast. jah, me peame Ukraina suhtes üles näitama solidaarsust, seda peame me tegema ühiselt, aga samas on sellel ka oma hind. kui me kinnitame, et oleme Ukraina rahvaga solidaarsed, siis see tähendab ju ka seda, et me oleme valmis selle solidaarsuse eest maksma Thank you very much, Chairman. Well, um, I suur tänu, härra esimees. jah, ma tervitan seda, et te olete siin nüüd õigesse leeri astunud, probleem on aga selles, et pikkade aastate jooksul olete te kõigest valesti aru saanud ja pikki aastaid olete rääkinud sellest, kuidas kõige lahenduseks on ikka see, et rohkem Euroopa Liitu ja nüüd vahepeal on avastatud ka veel NATO. aga ajalugu ja kogemused peaksid ju näitama et tegelikult on vaja just nimelt rohkem demokraatiat vastuseisus türannidega. viimastel aastatel aga me oleme näinud täiesti naeruväärset tegutsemist, üritades luua mingisugune alternatiiv NATO-le, mis põhimõtteliselt ähm, dubleerib seda, samas oleme me Äh, hävitanud omaenda sõjalist võimekust selle protsessi käigus, nii et on täiesti hullumeelne, et te tahate, et kaitsepoliitikat käsitletaks samamoodi nagu euro loomist, et kaitsepoliitikat töötataks välja samades institutsioonides nii et see on siis võib-olla selline Euroopa integratsiooni unistus, millele te keskendute, samal ajal peaksime aga tegelikult keskenduma oma riikide kaitse- ja julgeolekupoliitikale, me peame taaselustama NATO, meil on vaja selleks poliitilist tahet, jah, see on tõsi, ja me ei tohi lasta oma tähelepanul hajuda ähm, sellelt, mida tegelikult teha on vaja ja loodetavasti rahvusparlamendid, esindajad viivad siin selle sõnumi ka koju tagasi, et tegelikult mitte kõik siin Euroopa Parlamendis ei arva, et rohkem Euroopa Liit on lahenduseks absoluutselt igale probleemile. kardan, et sa said minust täiesti valesti aru. ma rääkisin Euroopa integratsioonist ja, ja, ja seda selleks, et me saaksime välja töötada võimekuse, mis NATO raames saaks rakenduda et ainult ühine Euroopa, mis tegutseb ühiselt, saab tugevdada NATO-t. nii et see NATO tõesti reaalselt tugevneb. ma kardan, et sa seda ei ole aru saanud siiani ja tõenäoliselt sa ei tahagi sellest aru saada. saame. ma üritasin sinu sõnu tõlgendada parimal võimalikul viisil. aga sa pead ikkagi arvestama kõike seda, mis ma räägin, mitte välja noppima eri seisukohti. palun, Pisko, palun.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 sündmustele, mis maailmas on aset leidnud, teinekord on need sündmused olnud lausa dramaatilised ja siinsamas Euroopa Liidu lähiümbruses. väga oluline on suurendada Euroopa Liidu tegevuse tõhusust ning sidusust, see aga tuleneb ju nii liikmesriikidest kui ka ülemkogu otsustest. rahvusparlamendid saavad seda protsessi siiski aga mõjutada. me oleme näinud kuidas Euroopa Liidus on esile kerkinud populistlikud ning Euroopa vastased jõud, kes panevad ohtu Euroopa projekti tervikuna. ühtlasi ei ole Euroopa Liit olnud võimeline midagi ära tegema suhtekriisis Venemaaga ning Ukraina konfliktis ning ühtlasi ka nagu me teame, on äh, assotsiatsioonilepingute allkirjastamine, allkirjastamise peatamine põhimõtteliselt pannud ohtu ka naabruspoliitika. ja samuti ka Palestiina riigi loomine võib sattuda ohtu, sellepärast et Euroopa Liit ei ole suutnud usutavalt tegutseda Euroopa Liit ei tohiks jääda ilma oma rollist välispoliitikas, mida siis peaks muuta siin Euroopa Liidus, institutsioonide struktuuris, kas on realistlik üldse oodata seda, et Euroopa välispoliitika oleks tõhusam ning kaasaks paremini ka äh, liikmesriike? Uh, uh, uh, tõepoolest julgeolekukeskkond Euroopa ümber on muutunud. ja ma tahaksin ütle, öelda, et hübriidsõda, mida me näeme idas, eeldab ka hübriidreaktsiooni, me peame käituma teistmoodi kui varem. tuleb mõista erinevaid riske erinevas vormis, mis ähvardavad Euroopa mandrit. mis puudutab äh, küber- ja energiajulgeolekut, tuleb leida tõhusat ja õigeaegset äh, reageeringut äh, infopoliitika valdkonnas. praegu me oleme kaotamas. pean silmas propaganda, informatsioonirünnakuid, Euroopa väärtused, Euroopa poliitikat äh, on pideva kriitika turma, tule all ja kui me mõtleme, et äh, solidaarsuse hind on kõrge, siis mittesolidaarsus oleks äh, veelgi kõrgem, see seaks ohtu kõik euroopalikud väärtused, aitäh. sõna proua Intutelal. Vă mulțumesc, stimate domnule președinte, în numele Camerei Deputaților. Aitäh, härra esimees. Rumeenia parlamendi esindajana tahaksin teid äh, tunnustada selle suurepärase raporti eest, äh, mis käsitles Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitikat. Äh, tahaksin kaks, kakskümmend üks punktile tähelepanu juhtida, Rumeenia seisukoht idanaabruskonna juurde, eriti mis puudutab Moldovat, on järgmine, leiame, et assotsiatsioonilepe on äärmiselt oluline, oleme seda meelt, et Moldoovia sarnased riik, Moldova sarnased riigid kes on teinud äh, edusamme Euroopa Liidule lähenemisel, peaks saama täiendavaid äh, toetusi. tervitame Moldova valimistulemusi, millest selgus, et äh, elanikkond on astunud järgmise sammu Euroopa suunas. selgelt on vaja, et Euroopa jätkaks toetust Moldovale, samal ajal on vaja astuda ka uusi samme, aitäh! aitäh äh, ning nüüd proua Lösing, kes kindlasti kaitseb mind härra Van Ordeni rünnakute eest. jah, loomulikult teen ma seda ning ma tervitan ka seda, et me niimoodi sõna saame, aga märgin samuti, et poolteist minutit on väga lühike aeg. iseäranis, kui me räägime niisugustest äh, spetsiifilistest aspektidest nagu eelarve kontroll ja seda lihtsalt ei saa niimoodi käsitleda põhjalikult, seetõttu pean ma piirduma üldiste märkustega, aga mul on hea meel näha seda raportit, mille esimees on esitanud ja saan seda kaitsta selles mõttes, et mul on väga hea meel näha, kui selgelt raportöör või esimees on välja toonud Euroopa Liidu põhi, välispoliitika põhijooned ning neid käsitlenud väga hea meel on näha, et, et siin on terve rida niisuguseid põhimõtteid, mida on hea tsiteerida, siin tuuakse selgelt välja põhimõtted, mida järgitakse. ning võtmesõnad. selgelt tuleb siit välja ka, mis rolli Euroopa Liit peaks ülemaailmse tegijana mängima ning eh, sellega seoses tekib muidugi küsimus, mida sellega silmas peetakse sageli ent eh, siit tuleb selgelt välja, et me näeme Euroopa Liitu eelkõige niisuguse mõju avaldajana, mitte vahetu sekkujana. ning eh, me räägime sisuliselt siin ju kodanike vabadustest. ent ei pööra neile siin piisavalt tähelepanu, me räägime jõust ja mõjust ja mitte ehk piisavalt neid, nendest humanitaarsetest väärtustest, mida Euroopa peaks tegelikult maailmas ede-, e-, esindama. jõud ja jõu rakendamine sõjalisel teel ja kui see ei õnnestu, siis tekib küsimus, kas on äkki liigutud valel teel. praegu arendatakse Euroopa Liidu niisuguse sõjalise poole projekti ja sellega on tegeletud juba tükk aega ja ma tänan teid muidugi sellepärast, et te minu kõneaega nii täpselt jälgite. ei, õigupoolest te saite viiskümmend sekundit rohkem kõneaega, kui ette nähtud. nii et eh, see oli kindlasti väga helde lähenemine. ning eh, eh, muuhulgas ma ei võtnud sõna kodanike vabaduste ja ettevõtjate vabaduste vastu, nii et te peaksite selle teksti uuesti läbi lugema ilmselt. aga nüüd Tristan Schwarzenberg. Äh, härra Brock märkis õigusega, et kõik Euroopa Liidu kodanikud ja kõik Euroopa Liidu liikmesriigid vajavad sama julgeolekutagatist, see on täiesti õige. praegu on igas riigis kohti, linnu, piirkondi, kus eh, ebakindlus on suurem kui muudes piirkondades, kus näiteks on suurem kuritegevus või vähem julgeolekut. praegu aga Euroopa Liidus ja NATO-s väidame me, et seal, kus oht on kõige suurem, peaks politseinikke olema kõige vähem, sellepärast et et see võiks provotseerida neid vägivallatsevaid, vägivallatsejaid ning äh, ning see on väga huvitav lähenemine. lisaks, kui me võtame olukorra, ähm, milles mõned Euroopa Liidu liikmesriikide kaitsejõud on, jumal kaitsku meid selliste olukordade eest, et siis äh, on äh, on lihtne aru saada, kui, kuidas nii lihtsalt saab toimuda Venemaa-poolne Krimmi annekteerimine, kus on siis äh, uued äh, tehnilised vahendid, distsiplineeritud äh, üksused, uued mundrid. Vene armee praegu on hoopis teine kui see, mida me nägime Nõukogude Liidu lagunemise aastatel, aitäh! Thank you, Chair, I might not even need my ninety seconds for uh... aitäh üheksakümne sekundi eest, mul on hea meel, et äh, me saame sellises formaadis äh, liikmesriikide parlamentide ähm, juuresolekul arutada nende teemade üle. rohelised äh, tervitavad viimast teksti osa, kus räägitakse globaalsete reeglite põhisest korrast, ma tahaksin rõhutada ainult ühte aspekti kahekümne esimeses punktis räägime idapartnerlusest ja loomulikult me tahaks säilitada mm, oma pühendumuse sellele protsessile, aga me peaksime läbi mõtlema, milline on idapartnerluse roll üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegia kontekstis ja me ei ole sellega veel alustanud, on viimane aeg seda ära mainida, aitäh. aitäh, Elmar! aitäh, Elmar! eile proua Mogherini rõhutas mõnel korral, et meil ei ole vaja Venemaa strateegiat. mina vastaksin, et meil on strateegia olemas Venemaa suunas. kõigepealt peame ausalt tunnistama, et poliitilise dialoogi võimalused Venemaaga on kõik juba ära kasutatud. et me peame jätkama oma väga kindlat äh, seisukohta ja kohaldama Vene Föderatsiooni suhtesse sanktsioone. kui Venemaa asub äh, võtma ette samme ja tõmbama tagasi välja Ukrainast, siis äh, võib jätkata ka poliitilist dialoogi, aitäh. Hvala lepa, gospod predsednik. Želel bi si, da evropska perspektiva ne bi. aitäh mina tahaksin näha sellist maailmat, kus Euroopa nägemus Lääne-Balkani riikide kohta ei äh, oleks mm, ainult midagi sellist, mida me mainime aruannetes, äh, resolutsioonides, vaid see eksisteeriks ka tegelikult, me ta-, peame oma partneritele selles Euroopa osas näitama, et äh, see on oluliseks osaks meie strateegiast, seda hoolimata sellest, et laienemine on hetkel blokeeritud ja järgmisel viiel aastal uusi liitumisi ei tule. kõik muu oleks vale lähenemisviis, ütleb härra Peterle, me peame selle blokeeri blok,, blokeerimise la, lahti tegema. räägin siin Bosniast, Hertsegoviinast, Makedooniast me ei peaks seda protsessi pidurdama, vastasel juhul teised riigid ähm, tunduvad nendele riikidele atraktiivsemad, ehk siis me peame institutsioonide vahel sünergiat saavutama. suur tänu, kõigepealt äh, tahaksin selle arvamuste vahetuse võimaluse eest tänada, see niisugune koostöövorm Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel on väga oluline on selge, et eh, me ei saa eh, vaadata Venemaa ja Ukraina konflikti regionaalkonfliktina, mida saaks lahendada Budapesti kokkuleppe pinnalt ja minul tekib küsimus, eh, kuidas siis saab olla niimoodi, et seda kokkulepet ei ole praegu maksma pandud? sest Venemaa ei tähenda, ei taha mitte midagi vähemat kui kaheksakümne teise aasta Brežnevi doktriin. see tähendab, et kontrollida riike, mis on tema piiridel. ning mis on vastuvõetamatu ja mis mind tõesti üllatab, on see, et olgugi, et väikesed erinevused on Äh, selles, mida räägitakse täna, aga aga, aga selge, selge, et me peame ühiselt vastu astuma sellele agressioonile, mis ei ole agressioon mitte ainult Ukraina, vaid Euroopa väärtuste vastu. aitäh! härra Pasko, meie variraportöör palus, et ma esitaksin tema seisukohti selle dokumendi kohta. me tahaksime tänada raportööri selle dokumendi eest see loob hea aluse arutamaks võtmeteemade üle selles raportis. töödokument on üsna mahukas ja eeldame, et raport ise järgib sama struktuuri, tuues välja strateegilised soovitused mm, välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes. härra Pasko on seda meelt, et välis- ja julgeolekupoliitika raport peaks olema strateegilisem, mitte niivõrd detailne on kaks argumenti, miks see peaks olema strateegilisem, ühest küljest äh, muutunud äh, keskkond äh, lõuna ja ida mm, mõõtmes ja samuti uus komisjoni ähm, koosseis teevad seda, oleme soovinud ähm, sidusamat välis- ja julgeolekupoliitikat ja toetame ähm, selle eesmärgi saavutamiseks vajalikke vahendeid, samuti soovime kõikehõlmavat poliitilist strateegiat, mis aitaks taaskehtestada poliitilist ja õiguslikku korda, mis pandi paika Helsingi aktiga ja mis hõlmab kõiki Euroopa riike, sealhulgas Venemaad. härra Poskov on nõus äh, välis- ja julgepoliitika pea, peamiste prioriteetidega. Euroopa Liit peaks toetama stabiliseerimist äh, lõuna mm, partnerluse valdkonnas, aga me peaksime ähm, seadma prioriteetseks ka ida, idanaabruse Euroopa Liidu välispoliitika peaks äh, põhinema jagatud äh, huvides ja meil peaks, peaks olema ühine ähm, arusaam Euroopast tervikuna. on ka mitmed ähm, muud märkused, mida raportöör tahtis välja tuua, aga ma pean need teile hiljem esitama, sest aeg sai otsa. Dank u wel, voorzitter. Ik zou u allereerst willen complimenteren met u. aitäh. kõigepealt äh, tahaksin äh, ähm, tänada teid. Äh, volinik Haan ütles eile, et arvesse tuleb võtta ka naaberriikide huve. ja mina tahaks, et see puudutaks kõiki meie naaberriike. globaliseerunud maailmas täna seisame uue globaalse korra ees ja tahaksin rõhutada, et peaksime liikuma uue Euroopa julgeolekustrateegia suunas. et meil oleks Euroopa esindatus NATO-s. kui me vaatame eh, Ameerika Ühendriike ja Euroopa Liitu, siis me oleme samal tasandil, vähemalt nii on välja käidud, aga kohati on meie geopoliitilised huvid väga erinevad ja see peab ka poliitiliselt välja öeldud olema. Euroopa Liit äh, on võtnud tohutuid äh, julgeolekukohustusi, meil on riiklikud eelarved äh, julgeolekuteemade jaoks, aga meil pole tihedat koostööd Euroopa Liidus, me peame tõhustama julgeolekusidemeid Euroopa Liidus ja võib-olla on vaja erikiiruselist Euroopat. julgeolekupoliitika eeldab samuti, et meil oleks uus Venemaa poliitika. meil ei ole varasemalt olnud äh, toimivat Venemaa strateegiat ja kui me tahame siin kontinendil pikaajalist toimivat äh, julgeolekut, siis vajame me seda ilmtingimata, aitäh suur tänu. selles, mis puudutab struktuurset koostööd, tuleb loomulikult seda raportit täpsustada selleks, et meie tegevusvõimekus saaks suureneda. nüüd proua Tiiger. et äh, <laughs> Poola tõlkidel ka midagi teha oleks, räägin oma emakeeles, poola keeles selleks, et mis tahes välis- ja julgeolekupoliitika või julgeoleku- ja kaitsepoliitika osutuks edukaks, mis hõlmab äh, koostööd, on vaja ühist arusaama sellest, millised on need ohud ja väljakutsed meie ees. tegemist on valdkonnaga, millega meil on olnud viimastel aastatel suuri probleeme. meil ei ole taolist ühist arusaama olnud ja see on kaasa toonud äh, praeguse olukorra, mis puudutab suhteid Venemaaga ja samuti on see seotud äh, situatsiooniga Iraagis äh, ja Islamiriigi ohuga. eesistuja mainis samuti sellega seonduvat teemat, nimelt seda, et me tajume teatud suhted justkui ainult ärilistena võib-olla see oli naiivne lähenemisviis ja võib-olla me ei märganud ilmselgeid äh, väljakutseid, mis on juba aastaid äh, eksisteerinud. Kesk- ja Ida-Euroopa riigid, äh, kes on liitunud NATO-ga ja nende riikide rahvad ei olnud teadlikud NATO ja Venemaa suhete kontekstis sellest, et NATO moodustab mingeid lahingurühmasid, aga ma arvan, et me peaksime säilitama solidaarsuse, lähtuma solidaarsuspõhimõttest. liitlased peaksid olema esmatähtsad, teised partnerid teisejärgulised ja veel äh, lõpetuseks, võib-olla meil ei ole piisavalt aega selleks, et dubleerida mm, oma jõupingutusi, mida me oleks palju paremini saanud teha NATO kontekstis. praegu paraku arutelu lõpetama, sellepärast et kuus välisministrit ootavad juba viisteist minutit ukse taga. tänan kõiki panuse eest arutelusse ning äh, tahaksin Euroopa Parlamendi nimel kutsuda teid üles esitama meile veel ettepanekuid selle raporti projektiga seoses jõulueelsel perioodil, mida ma saaksin arvestada oma töös ning raporti esitan ning raportiga seotud muudatused esitan ma jaanuari lõpuks ma olen saanud siit äh, päris palju mõtteid, mis toetavad minu lähenemist ja osa, ja mõtteid, mis täiendavad seda ning tänan teid selle eest. nüüd äh, alustame arutelu välisministritega ja see toimub nii, et välisministrid saavad sõna tähestikulises järjekorras, siis võtab sõna meie raportöör vastava riigi kohta teeb seda lühidalt ning äh, siis toimub arutelu. see on tõenäoliselt optimaalne viis seda korraldada, aitäh! Ladies and gentlemen. daamid ja härrad. Take your seat, please. võtke palun istet. Thank you very much. aitäh teile. tahaksin tervitada siin Lääne-Balkani riikide välisministreid ja tahaksin algusest peale selgelt välja öelda, et Europarl-, parlamendi väliskomisjon ja kogu Euroopa Parlament tervikuna jääb Thessaloniki kokkuleppe juurde, et Lääne-Balkani riigid või on kutsutud liituma Euroopa Liiduga, kui nad täidavad tingimused ja meil ei ole põhjust sellest poliitikast taganeda, me oleme viis aastat sellest rääkinud, tegemist on tehnilise küsimusega ja me ei kavatse läbirääkimisi kuidagi pidurdada, see on meie poolt täiesti selge, täiesti selge, nagu me eile kuulsime härra Haanilt ja proua Mogherinilt, et mingisuguseid viivitusi ei tule ja seetõttu me leiame, et Lääne-Balkani riigid kuuluvad Euroopasse, kui nad soovivad Euroopa Liidu liikmeteks saada, siis me osutame neile abi, sest usume, et see on mõlema poole huvides, et need riigid liituksid Euroopa Liiduga ja üritame diplomaatiliselt, poliitiliselt, finantsvallas abi osutada selleks, et see võimalikuks osutuks ja leitaks hea lahendus igale konkreetsele riigile. samuti tervitaksin Montenegro parlamendi esimeest härra Kipkavitšit, kes on ka täna siin, aitäh, et olete täna siia tulnud. nüüd alustaksime ja annaksin välisministritele kõigepealt sõna tähestiku järjekorras vastavalt riikide nimedele. ja seega härra Bushati saaks esimesena sõna. tema esindab Albaaniat. Thank you. aitäh, härra esimees, härra Brock alustuseks äh, sissejuhatavad märkused. ma olen äärmiselt tänulik äh, parlamendile ja parlamendi liikmetele nendest Euroopa Liidu liikmesriikidest, äh, kes on jätkuvalt toetanud laienemisprotsessi ja reforme Lääne-Balkani riikides tahaksin äh, paari sõnaga puudutada Euroopa Liidu liitum- või Albaania liitumisprotsessi, nagu te teate, eelmise aasta juunikuus ülemkogu otsustas äh, anda Albaaniale kandidaadi staatuse. Euroopa Komisjoni eduaruanne käesolevast aastast äh, on välja toonud Albaania ametiasutuste valitsuse valmisoleku minna edasi Euroopa Liidu suunaliste reformidega, oleme võtnud väga realistliku lähenemisviisi selle protsessi puhul. kandidaadi staatus on ajutine samm, see peaks viima liitumisläbirääkimisteni ja me loodame, et protsess on igati usaldusväärne ja positiivne, sest liitumine annaks äh, hea võimaluse vaadata, mida peaksime ette võtma, eriti mis puudutab äh, majandust, äh, õigusriiki, et avada peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli, selleks et osutuda edukaks, peab integratsiooniprotsess olema dünaamiline ja tervitame majandusjuhtimise liitmist, liitumisprotsessi. maailmapank käesoleval aastal Ähm, hinnates äh, majandusvabadust äh, ja Albaania oli tõusnud nelikümmend kohta, sest äh, majanduses on paremad õigusriigi põhimõtted kehtima hakanud, see tähendab, et majandusreformid on meie protsessi keskmes, oleme samuti keskendunud riigi ülesehitamisele, kui me räägime näiteks õiguskaitsest, nagu näiteks Mm, mm, kriminaalsete safe havenite mm, kaotamisest, äh, nagu me praegu teame, e, energeetika valdkond äh, ja ja selle mõju riigieelarvele, samad sammud äh, puudutavad ebaseaduslikke ehitisi ja me ütleme, et see on riigi ülesehitamine, sest see ei ole kuidagi seotud ühegi poliitilise tiivaga, viis peamist prioriteeti äh, selleks, et algatada liitumisläbirääkimisi, on meie jaoks äärmiselt olulised, kõige olulisem on kohtusüsteemi reform ja õigusriigi teemalised reformid võiksid aidata kaasa ka regionaalsele integratsioonile, sest äh, need peaksid äh, tekitama piirkonnas ähm, terve konkurentsi. teine aspekt on regionaalne koostöö viimastel kuudel. oleme näinud äh, seda intensiivistumas. Äh, Lääne-Balkanis tekib äh, ühendus, me üritame ka majanduslikult muutuda ühtseks regiooniks, sest me veel välis- ja julgeolekupoliitikas seda ei ole riigid on reageerinud erinevalt äh, kriisile majanduslikult, me ei ole veel mm, regioon, sest me ei ole ühendatud ja ka julgeolekupoliitika seisukohast me ei ole ühtne regioon. üritame uue poliitiliste suhete äh, ajastu käivitada. Äh, peaminister Rama Serbias äh, andis selge signaali, et äh, oleme alust-, avanud uue peatüki mitte ainult äh, kahepoolselt Serbiaga, vaid äh, saates selge sõnumi ka kogu regioonile ja selles kontekstis oleme seda meelt, et laienemisprotsess ähm, on osa geopoliitilistest arengutest tehniliste kriteeriumite kõrval. Viim-, viimasena mainiksin Berliini protsessi mis aitab elavdada lähenemisprotsessi ja see on heaks stiimuliks Lääne äh, Balkani riikidele muutuda ühtseks regiooniks poliitilistel ja majanduskaalutlustel, aga ma olen seda meelt, et äh, see peaks äh, täidetud saama konkreetsete majandusmeetmetega piirkondlikult. Herr Vorsitzender, Äh, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. esimees, daamid ja härrad. see on äh, allakirjutajatele ees laastus sellele, mida ütles välisminister, Albaanias on tehtud äh, mm, olulisi samme, näeme ka esimesi edusamme, toetame sellist tööd kogu südamest, kus probleemid äh, endiselt alles on, on parlamendiparteide vaheline koostöö, võib öelda, et poliitiline kultuur on problemaatiline, opositsiooni ja valitsuse vahelised suhted, nad peavad äh, paremini koostööd tegema, et oma ülesandeid täita ja on rida võimalusi, ähm, millest praegu räägitakse. peaministri visiit Serbiasse on meie arvates äh, positiivne samm mõlemale poolele ja selle külaskäigu käigus alla kirjutatud lepped näitavad, et nii Serbia kui Albaania valitsused on huvitatud koostööst ja see, et noored saavad lihtsamini mm, vahetusprogrammides osutada, osaleda, näitab tõestab seda, mida ma ütlesin, ehk siis laias laastus oleme seda meelt, et Albaania liigub õiges suunas, seda ütleb ka komisjoni raport. loomulikult teame, et äh, teha on veel äh, palju mm, kohtute mm, sõltumatuse valdkonnas, korruptsioonivastases võitluses äh, ja läbipaistva valitsemise valdkonnas ja me toetame seda nii fraktsioonina äh, kui parlamendi ja komisjoni nimel. ja loodetavasti algavad äh, Albaaniaga läbirääkimised äh, õige pea. Thank you very much, Mr Chairman aitäh, ütleb härra Lagumtšev. lühidalt äh, kolm märkust kolmel olulisel teemal. Bosniast ja Hertsegoviinast. kõigepealt, äh, milline on seis praegu selles riigis äh, vastavalt viimasele aru, eduaruandele, mis hiljuti avaldati, ja umbes kaks äh, kuud tagasi toimusid valimised, loodetavasti pannakse kiiresti kokku ka uus valitsus, vähemalt kiiremini, kui see eelmine kord äh, juhtus, mis puudutab äh, Bosnia valitsuse prioriteete, kui see valitsus paika pannakse, kõik osalejad, kes praegu üritavad koostada erinevatel tasanditel ähm, koalitsioone, nii riigi kui madalamatel tasandil, nad tervitavad uusi algatusi Euroopa Liidu või äh, Berliini, Londoni algatust või algatust, äh, mis sai alguse käesoleva aasta kevade sündmustes, äh, sealhulgas oluliselt välisministrite mm, kohtumiselt Luksemburgis selle aasta kevadel, kus Bosnia-Hertsegoviina sai uued suunised selle osas, mida tuleks teha, mitte ainult praegusel ajal, vaid ka pärast valimisi ja nende algatuste hulgas, mis välja käidi ähm,, olid kõik sellised, mis, mida toetasid kõik osapooled, sest see eduaruanne toob välja uuele valitsusele kolm prioriteeti, me loodame, et äh, uus valitsus äh, lõpuks pannakse kokku, kõik äh, teaksid, mida nad äh, teevad, kes on valitsuse liikmed ja millised on poliitilised majandusplatvormid, mida see valitsus esindab. me loodame, et uus valitsus äh, keskendutud kolmele prioriteedile, õigusriik kõigepealt, see tähendab, et keskendutakse struktureeritud dialoogile, kohtureformile, eriti ka korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastasele võitlusele, teine element, majandusjuhtimine või majanduskasvu pakt, Äh, see on äh, pika protsessi tagajärg, mis viimasel poolaastal toimunud on, mis hõlmas mitte ainult valitsuse liikmeid, vaid ka vabakondade esindajaid, äh, valdkonna, ärisektori esindajaid ja partnereid ja kolmas partner, kolmas sammas on avaliku sektori reform. see mm, tuleneb äh, Välisministrite Nõukogu otsusest äh, käesolevast aprillist, see tähendab, et riik peaks paremini toimima ja just seda on vaja äh, avaliku sektori reformiks. ja see peaks toimuma mõistliku aja jooksul, aga see ei tohiks olla takistuseks õigusriigi ja muudele reformidele. teine märkus reg-, regiooni tasandi koostöö võin oma vaatevinklist öelda, et regionaalne koostöö nende kuue riigi vahel pole kunagi toiminud nii hästi, kui see praegu toimib. räägime siin viieteist, kahekümne või mis tahes aasta perspektiivist. ehk siis regionaalne ähm, hoog on saanud siis äh, hoo just Thessalonikis Kreeka eesistumise ajal, kui toimus äh, Euroopa Liidu ja Lääne-Balkani välisministrite kohtumine ja kus äh, ähm, määratleti, milline on see lähenemisviis ja kui väga täpne olla, siis see regionaalne koostöö loodetavasti osutub odukaks Berliini protsess edendas seda regionaalset koostööd äh, välis- ja majandus- ja peaministrite kohtumisel me peame seda tõhustama tulevikus, meie, kes me siin oleme kokku tulnud, oleme nii palju omavahel kohtunud viimastel aegadel, et äh, võin öelda, et äh, ma ei kohtu kellegagi nii sageli kui nende kolleegidega, kes siin koos minuga on, ainus äh, äh, <laughs> isik, kellega rohkem kohtun, olen ma isa aga me peame seda tegevust jätkama ja tagama, et see toimib, samuti tervitame proua Mogherini, eh, volinik Haani eh, visiiti Sarajevosse paari päeva pärast. Ehm, kes edendavad mitte ainult parlamendi, vaid ka teiste institutsioonide järeldusi. meie arvates annab see hea võimaluse koos äh, Äh, Bosnia juhtidega, istuda maha ja kasutada ära need võimalused, äh, mille me oleme saanud viimasest äh, algatusest, mida me ükskõik kuidas võime nimetada, kas Berliini, Londoni või mis tahes nime see algatus võiks saada, aitäh. aitäh. härra esimees, on väga hea mõte minu hinnangul niisugune arutelu korraldada välisministritega seoses Lääne-Balkani riikide ühinemisega ning väljakutsetega, mis nende ees seisavad Euroopa Liidu poole liikumisel ning äh, samuti ka äh, riikide konkreetse olukorra osas. Bosnia raportöörina äh, on mul konkreetseid küsimusi härra Agumtšenile. esimene küsimus puudutab olukorda pärast kaheteistkümnenda oktoobri valimisi ehk tahaksin küsida, kui kaugele on jõudnud valitsuse moodustamisega. loomulikult loodame, et valitsus moodustatakse võimalikult ruttu ning tööreformidega saab alata. minister rääkis meile, et et läbirääkimised on tõena-, on rasked ja pikad ja tahtsingi küsida nüüd, kuhu on jõutud siis valitsuse moodustamisega ning äh, samuti tahaksin küsida, kas äh, on silmapiiril mingi konsensus või konsensuse võimalus seoses Euroopa Liidu poole liikumisega, tingimuste täitmisega. teiseks, äh, seoses ministri räägitu lõpuga, mis tähendab siis Saksa ja Ühendkuningriigi algatust, ning seda, kas sellest võiks saada Euroopa algatus. ning ma märkasin siis eh, loomulikult, et kui kui kahetiselt või, või mitmemõttelisena minister seda nägi, nii ta ennast väljendas, et kooskõlastumine, kooskõlastamine siin toimima, toimuma peab, sest algatus on väga oluline ning oluline oleks, et meil oleks Euroopa taseme, sealhulgas siis parlament ja komisjon, kokkulepe, sest me ei saa ju lasta niisugusel palju tõlgend, niisugustel paljudel võimalikel tõlgendustel kesta. sest meil on vaja selget signaali riigile Euroopa Liidu poole liikumiseks, sest praegu on olukord ju täiesti selge, et seda liikumist hetkel rohkem ei toimu. nii et ootan teie vastuseid, härra minister. Thank you very much uh,, Mr Brock. aitäh, härra Brock mul on suur heameel, et on võimalus arvamusi vahetada kolleegidega Lääne-Balkanilt ning äh, liikmesriikide parlamentide esindajatega. mul on kolm asja, mida tahan rõhutada. esimene, kontekst, millest me räägime. Te mainisite Thessalonikit ning äh, see julgustab meid kõiki, nimelt, et protsess ei ole unustatud ning nendest põhimõtetest lähtutakse endiselt. lisaks nüüd siseriiklik kontekst Makedoonia on riik, mis allkirjastas äh, kahe tuhande esimesel aastal stabiliseerimiskokkulepe, kahe tuhande viiendal aastal sai kandidaatriigiks, sai esimese soovituse ühinemisläbirääkimiseks kahe tuhande üheksandal aastal, nüüd on kuues aasta ning pall on praegu liikmesriikide nõukogu väravas, sest ja, ja kui nüüd sõnum on, et venitama siin ei hakata, on see väga julgustav sõnum. ning äh, Euroopa Liidu poliitilises kontekstis, arvestades seda, et meile öeldi, et järgmise viie aasta jooksul otsuseid äh, uute ühinemiste osas ei tehta, no see ei ole midagi väga dramaatilist, see peegeldab liikmesriikide sisemist olukorda ning, ning seda ei tohiks üle dramatiseerida Lääne-Balkani riikide seisukohast, sellepärast et äh, ka meil on vaja majanduslikult nii-öelda järele jõuda ja, ja ja oma süsteemi muuta. nüüd, praegune olukord. kõrgetasemeline ühinemisdialoog, nii nagu komisjon on seda nimetanud, ma usun, et prioriteedid on, on siinsamad kõigi kandidaatriikide osas, kohtusüsteem, peatükid kakskümmend kaks, kakskümmend neli meedia, läbipaistvus reklaami osas, poliitilised suhted, poliitiline kultuur, sisemised suhted eri osalejate vahel, kolmandaks äh, valimistega seotud äh, soovitused OECD, OSCE ja UNHCR ning äh, lisaks on meil peatükk heade naabrussuhete osa, osas. seda tuleks selgitada, sest me praegu ei saa ju öelda, et meil on halvad suhted naabritega. ma saan rääkida ainult headest suhetest meie naabritega seoses eh, Euroopa Liitu kuuluvate naabritega Bulgaaria osas on meil väga head eh, suhted, me suhtleme üksteisega ja mõistame üksteist ning eh, see on positiivne. miks meil niisugune eripeatükk on? puudutab tõenäoliselt Kreekat ning tõenäoliselt sellega tahetakse seada täiendav tingimus siis meie ühinemiseks seoses Kreekaga. no selles kontekstis samas ei saa ikkagi öelda, et meil oleks halvad suhted, sest praktilises plaanis on suhted väga head, majanduslikult on suhted väga head, enamus Skopjes börsil noteeritud ettevõtetest omavad ka Kreeka investoreid. Kreeka on väga oluline nii ekspordi kui impordipartner ning meil on väga paljud makedoonlased käivad Kreekas puhkust veetmas, nii et see, see näitab, et äh, suhted on tihedad ja head. samas poliitiline kontekst on siin täiesti erinev ning praegu oleks siin vaja tahet, mis hetkel tundub puudu olevat, et see väljakutse ületada. ja järgmine või kolmas element, konteksti element, puudutab nüüd ajalist konteksti ja seda, mida me teeme praegu reformide plaanis ja ja see tähendab majandust. meil, meil on Maailmapanga raporti andmetel, me oleme kolmekümnes, see on väga hea koht, meil läheb hästi. aga Maastrichti kriteeriumite mõttes oleme päris lähedal eelarve puudujäägile, mis on suhteliselt äh, haruldane nähtus. me oleme tagantpoolt kolmas riigi võlgnevuselt ja meil on paremuselt teine majanduskasv, aga loomulikult see ei tähenda veel see ja, ja see tegelikult ei tähenda üldse palju, sellepärast et kõik meie riigid jäävad Euroopa keskmisest, keskmise viiekümnest protsendist majanduse mahult alla. kõige olulisem asi praegu siin, mida silmas pidada, on see, et me peaksime protsessi usutavuse taastama ning mõlemalt poolt saavutama eh, selge pühendumuse protsessile, sest kui te ootate midagi kandidaatriikidelt, siis tähendab see seda, et kandidaatriikidel peab olema kindlus ka mingi, mingite teiselt poolt astutavate sammude suhtes ning tähtaegade suhtes, kui vastavad otsused tulevad Euroopa Liidust. suur aitäh, härra Prokk, ning mul on hea meel selles arutelus osaleda. aitäh, härra esimees. ALDE fraktsiooni nimel tahaksin kinnitada meie külalistele, austatud välisministritele, et meie fraktsioon toetab laienemisprotsessi ning see puudutab kõiki riike, kes siin täna esindatud on. Euroopa Parlamendis ei ole me, ei anna me mingit põhjust hirmudele, et laienemine blokeeritakse. mingit punast tuld laienemisele siit te küll ei näe välisminister rääkis meil edukatest majandusreformidest. tööpuudus langeb ning riigivõlg on väike. see on kõik hea. Makedoonia liigub Euroopa suunas. ent on ka probleeme. Euroopa Liit ei ole väga tõhusalt suutnud äh, lahendada lahtisi küsimusi. ei ole aktsepteeritav, et komisjon juba kuuendat aastat soovitab läbirääkimiste alustamist, ent läbirääkimisi veel alustatud ei ole. sest ei ole lahendatud riigi nime küsimust ma usun, et me peaksime olema ambitsioonikamad selle küsimuse lahendamisel ning usun, et uus kõrge esindaja on ka ambitsioonikam siin. osaliselt saaksime selle küsimuse lahendada ja ma arvan, et me peaksime seda tegema sellega, et alustame läbirääkimisi ilma et see küsimus eelnevalt lahendatud oleks. ma arvan, et läbirääkimisi peaks sellele vaatamata alustama. Makedoonial on probleeme, ta peab reformima kohtusüsteemi, peab parandama ajakirjandusvabadust, peab ohvridi kokkuleppe rakendama. suurim probleem on aga selle protsessi takistamine parlamendis ning mõlemad pooled peaksid arvestama siin seda, et nad vastutavad oma riigi tuleviku eest, nii valitsuskoalitsioon kui opositsioon peaksid võtma vastutuse. nii Euroopa riigid toimivad ja nii peaks toimima ka Makedoonia. sest nende ebatõhususe tõttu on praegu riik poliitilises kriisis. aitäh! Thank you very much, Mr. aitäh, härra esimees, austatud Elmar Brok, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, austatud liikmesriikide parlamentide liikmed. mul on suur heameel viibida siin koos teiega täna ja mul on hea meel, et te kutsusite mind ja minu kolleege piirkonnast arutelule Lääne-Balkani ja laienemise perspektiivide kohta. tahaksin omalt poolt teha lühikese ettekande. lubage, et ma alustan sellega, et viimastel aastatel oleme tunnistajaks regiooni riikide vaheliste suhete muutustele ning inimeste vaheliste suhete muutustele. Need äh, suhted on muutunud silmaga nähtavalt ning see niisugune paneelarutelu, kus osalevad kõigi riikide välisministrid, annab ise ilmekat tunnistust sellest, et me oleme edasi liikunud ning et suhted on muutunud vaenulikest rahumeelseteks ning regioon on muutunud ebastabiilsest stabiilseks. valitsused, täitevvõimud suhtuvad, suhtlevad omavahel, majandussuhted toimivad ja ma soovin sellega öelda, et need kõik on stabiilsuse ja paljulubava tuleviku märgid ning osalt on muidugi need äh, muutused saanud võimalikuks tänu Euroopa Liidu abile. Euroopa Liit on toetanud meie piirkonda läbi tehnilise abi, raha, rahalise abi ning poliitilise abi ehk siis laienemisprotsessi. selles mõttes tuleb tunnustada Euroopa Liidu osa meie regiooni muutmisel rahumeelseks koostöö arendamisel ning paljude lahtiste küsimuste lahendamisel meie riikide vahel ning me oleme väga tänulikud Euroopa Parlamendile selle eest, et Euroopa Parlament on, on olnud tugev Lääne-Balkani riikide toetaja, minu riigi toetaja. ent kuna me oleme ka poliitikud ja esindame oma rahvast, siis pean ma ütlema teile, et regioonis inimesed tajuvad lisaks paljudele väljakutsetele seda, et meid on pandud praegu niisugusesse staatus quo olukorda, nii-öelda lükatud kuskile kalevi alla ja see on tegelikult kõige, kõige suurem oht täna. ma ei taha sellega öelda, et me ei oleks edusamme teinud, meil on olnud edusammud. aga teie toetus siit edasiliikumiseks on väga oluline. teine asi, mida ma tahan rõhutada, puudutab Euroopa agendat lõim, lõimumine Euroopaga on väga oluline kõigile täitevvõimudele piirkonnas, sealhulgas Kosovo omale. me oleme, meil on väga hea meel näha, et seitsme aasta jooksul pärast iseseisvuse saavutamist oleme üles ehitanud äh, Kosovo, mis on tugev äh, ilmalik, demokraatlik ning äh, nüüd me koostame praegu valimisprogrammi, ma osalen selles ka, meil on viis olulist prioriteeti, esimene on majanduse juhtimine, teine on õigusriik, kolmas on Euro-Atlandi agenda, neljas on hariduse reform, mis on väga oluline, ning viies on, on tervishoiu ja sotsiaalse õigluse ning sotsiaalhoolekande reform. meil on väga hea meel, et aasta kaks tuhat neliteist on Kosovole ajaloolise tähtsusega Euroopa aasta, sest me lõpetasime läbirääkimised Euroopa Liiduga stabiliseerumis- ja assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks ning oleme lepingu juba parafeerinud. loodame selle allkirjastada järgmisel aastal ning rakendama hakata, see on esimene niisugune lähenemissamm ametlik Euroopa Liiduga meil on nüüd vaja tuge viisavabaduseks. Kosovo on praegu isoleeritud saareke, sest eh, meie kodanikud on ainsad piirkonnas, kellel ei ole õigust viisavabalt reisida. oleme alustanud dialoogi juba kaks tuhat kaksteist jaanuarist sellel teemal, eh, anname endale aru sellest, et tegemist on tehnilise protsessiga ning üritame omalt poolt kõik teha selleks, et protsess eh, võimalikult kiiresti kulgeks, aga meil on vaja tuge Euroopa Liidult, Euroopa Parlamendilt, selleks, et saavutada õigus viisavabaks reisimiseks Euroopa Liitu ja Schengeni riikidesse. minu kolmas ja viimane äh, teema, mida tahaksin käsitleda, puudutab leppimist ja poliitilist koostööd regi-, piirkonnas. Euroopa välispoliitika üks suurimaid edulugusid viimasel neljal-viiel aastal on, ongi dialoog Kosovo ja Serbia vahel. kaks tuhat kolmteist sõlmisime ajaloolise tähtsusega kokkuleppe ning äh, peame, välisminister, peaminister Dacic ja välisminister Vucic olid selle sõlmimisel väga olulised. aga lubage, et ma ütlen ausalt, et see on üksnes protsessi algus, see ei ole protsessi lõpp. ma tahan öelda seda, et suhete normaliseerumine Serbia ja Kosovo vahel on asi, mis on alles alanud. dialoog on asi, millest me mõlemad saame võita, mis ei ole nii, et üks võidab ja teine kaotab. aga meil on vaja strateegilist mõtlemist Eh, ning eh, visiooni selle kohta, kuhu dialoog peab meid viima. lubage, ma räägin teile nüüd eh, selle dialoogi viiest olulisest sammust järgnevateks aastateks, meie poolt vaadatuna. kõigepealt tuleb rakendada kõik siiani sõlmitud kokkulepped. me ei taha neid uuesti läbi rääkida, avada, kuidagi muuta ega muuta nende rakendamist, me peame need lihtsalt rakendama. teiseks, meil tuleb kõik Serbia struktuurid Kosovos nii-öelda äh, lahti võtnud. Kosovos serb, serblased tuleb integreerida riigi institutsioonidesse ning äh, meil tuleb lõimida ka rahvusvahelise süsteemi, muuhulgas ÜRO ning viiendaks, meil peab olema vastastikune tunnustamine. daamid ja härrad, see on, see on niisugune teekaart äh, Kosovo ja Serbia suhete täielikuks normaliseerimiseks. selles mõttes Euroopa Liit on rõhutanud seda, et dialoogi lõpuks peaks olema õiguslikult siduv kokkulepe mõlema riigi vahel. meie jaoks on väga oluline sõlmida rahuleping, mis hõlmaks ka vastastikust tunnustust, diplomaatilisi suhteid ning ka lepitusprotsessi kahe ühiskonna vahel. me oleme valmis edasi liikuma, meil on selge plaan selleks ning varsti saame me ka uue valitsuse, tulevad valimised ja siis liigume edasi dialoogi järgmise staadiumi. aitäh, esimees, ning tere ka minu poolt ja minu me,, meie fraktsiooni poolt ministritele, ma olen siin paremal pool, kui, kui keegi mind pilguga otsib. aga te näete mind ka ekraanilt. tahaksin alustada sellest, et ütlen, et mul oli väga hea meel eile kuulda nii asepresident Mogherinit kui volinik Haani, kes selgelt ütlesid, et laienemisprotsess on asi, mis jätkub. ning äh, Euroopa institutsioonid seda toetavad. ning ma loodan, et äh, härra Junckeri avaldus ei, ei mõju demotiveerivalt piirkonna riikidele ning te peaksite ka teadma, et Euroopa Parlamendi poolt, kes on samuti Euroopa institutsioon, on teil kindlasti olemas tugev toetus laienemisprotsessile. aga ma räägin nüüd Kosovost, ma olen Kosovo raportöör. tahaksin alustada asjast, mida ma olen tajunud probleemina riigis viimased kuus kuud. niisugune patiseis pärast valimisi, et valitsust ei õnnestunud ja õnnestunud moodustada ning mul on väga hea meel kuulda, et et järgmisel nädalal valitakse parlamendile uus spiiker ning moodustatakse uus valitsus. ning ma, ma ei teadnud, et see nii läheb, aga nüüd on selgunud, et ma saan ise sinna minna selleks ajaks ja mul saab ole, olema väga huvitav selle tunnistajaks olla. aga lubage, ma ütlen teile, härra minister et mina tajusin, et viimased valimised, mis Kosovos olid väga edukad, inimesed valid, valisid sisuliselt muudatused. ma loodan sellega seoses, et uus valitsus suudab need muudatused realiseerida, mida inimesed soovivad Kosovos, need reformid. Te mainisite olulisi teemasid, sotsiaal-, majandusküsimused, lubage ma lisan siia, et kuna praegu on talv lähenemas, Kosovos ka, siis energiaolukord Kosovos on asi, mida tuleb võtta väga tõsiselt järgmisel valitsusel ning tuleb eh, astuda samme taastuvenergia kasutamise suunas ning energiajulgeoleku suunalt. söe, kivisöe kasutamine on inimeste tervisele kahjulik, iseäranis talvel. õigusriik ja korruptsiooniga võitlus on olulised. samas ka see, et tagada, et eh, kõigil vähemustel ja Serbia vähemusel on väga hea staatus juba olemas, aga romad, aškalid, egiptlased, koraanid ja teised, eh, et ka neile on, nende staatust on vaja parandada ning LGBTI samuti. samme on siin juba astutud, aga teha on veel ka palju. lubage, ma võtan nüüd dialoogi. mul on väga hea meel näha, et nii Kosovo, Kosovo kui Serbia ministrid on mõlemad siin täna ning äh, mul on tunne, et protsess on väga oluline regionaalsele koostööle ning olukorra normaliseerumisele regioonis ja, ja regiooni liikumisele Euroopa Liidu suunas. ma loodan, et mõlemad riigid suudavad edasi liikuda lubatu rakendamisega, dialoogi kokkuleppes lubatu rakendamisega. ning äh, ma loodan, et varsti õnnestub mul helistada Kosovo inimestele, kasutades äh, Kosovole ainuomast äh, kaugekõne või riigikoodi ja ei pea enam helistama Sloveenia või, või mis iganes riigi kaudu. Need viis sammu, millest minister rääkis, on sammud, mida enamus meie parlamendist toetab teel normali, suhete normaliseerumisele Kosovo ja Serbia vahel. ning viimane asi, ja ma usun, et te väljendasite seda väga hästi, viisadel, viisapoliitika liberaliseerimine. Te teate, kolleeg Tanja Fajon on tegelenud sellega viimasel parlamendi ametiajal ja ma kohe lõpetan. on on, teema on väga oluline, see on väga oluline, tagamaks, et Kosovo kodanikud saaksid reisida Euroopa Liitu ja et nad ei jääks ainsa äh, ainsateks inimesteks regioonis, kes ei saa seda vabalt teha veel. kui kõnesid peetakse nii palju, siis äh, läheb meil järelikult selle saavutamiseks ka rohkem aega. Igor Lukšitš. Igor Lukšitš. aitäh, härra esimees. austatud Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide liikmed me näeme praegu Euroopa Parlamendi pühendumist laienemisprotsessile, see tänane kohtumine on selle tunnistamiseks ning samuti selle tunnistamise, tunnistajaks, et me jääme Euroopa põhimõtete ja väärtuste juurde. majandusjuhtimine ning haldussuutlikkuse suurendamine on asjad, millele tuleb tähelepanu pöörata järgmises laienemise staadiumis ning need on äärmiselt olulised selleks, et täita ühinemisega seotud kohustused kõigi regiooni riikide poolt ning saavutada majanduskasvu ja julgeoleku eesmärgid Lääne-Balkanis. hiljutine volinik Haani külaskäik Montenegrosse on julgustus meile jätkata Euroopa teel ning äh, volinik andis meile ka kasulikke suuniseid vastavate tingimuste täitmiseks. lubage, ma mainin, et me oleme ajutiselt sulgenud kaks ning avanud kümme peatükki ning töötame aktiivselt uute peatükkide avamise nimel, arvestades saavutatud. anname endale aru loomulikult meie ees seisvatest väljakutsetest ning oleme pühendunud sisemistele reformidele selleks, et saavutada reaalseid tulemusi õigusriikluse ja majanduse juhtimise osas. õigusriikluse osas oleme praegu kakskümmend kolm, kakskümmend neli peatükkide raames võetud eesmärkidega töötamas, meil on vaja seiret hea halduse põhimõtte osas valitud on olulised justiitsametnikud, vastavalt põhiseaduse muudatustele kõik justiitsasutused on samuti mehitatud ja töös. õigusaktide raamistik vastutuse tagamiseks ning korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevusega võitlemiseks, mis peab vastama, mis tõenäoliselt vastab Euroopa nõuetele, saab valmis järgnevatel nädalatel ja oleme selle selle koostamisel teinud koostööd, koostööd komis-, komisjoniga. meediavabaduse osas teeme koostööd eetiliste standardite juurutamisel ning kõik kaks tuhat neliteist kaebused ajakirjanike suhtes on, on kiiresti lahendatud, uusi kaebusi praegu esitatud ei ole, õiguskaitseasutused on teinud head tööd. teeme tihedat kood OSCE missiooniga Montenegro sekretäriaadiga Viinis Äh, et tugevdada vertikaals-, eetilisi standardeid ajakirjanduses ning äh, lõpuks koostada ka eetikakoodeks ajakirjanikele. majanduse valdkonnas oleme edasi arendamas äh, ühinemiseelset majandusprogrammi ning oleme selle pinnalt välja töötanud reformiprogrammi siseriikliku majanduse reformimiseks, mida rakendatakse vastavalt kavale. samas ootame tugevamat majandus tuge Euroopa Liidult regioonile, muuhulgas investeeringute osas infrastruktuuri, mis peab tagama paremad ühendused regioonis ning kogu regiooni majanduse kasvamise. meil on selge vastastikune huvi Euroopa projektiga seotud kohustuste täitmiseks, mitte ainult selleks, et Lääne-Balkani majandus kasvaks, vaid ka selleks, et et võtta maha sisserändesurvet olles pühendunud regionaalsele koostööle, töötame selle nimel, et saavutada stabiilsus ja leppimine ning selles mõttes Montenegro on valmis jätkama oma regionaalseid tegevusi, regionaalseid eh, infrastruktuuriprojekte, majanduskeskkonna parandamist ning eh, üldiselt koostööd piirkonnas. lubage, daamid ja härrad, et ma rõhutan, et välis- ja julgeolekupoliitika vallas läbirääkimiste avamine juunis kaks tuhat neliteist on asi, mida, mille eest me täname ja, ja mida, mille käigus väljendatud põhimõtteid me järgime. Montenegro parlamendi roll, kes on muutunud oluliseks partneriks ühinemisprotsessis, parlament jälgib tähelepanelikult seda, mis toimub ning äh, kaasatud on ka kodanikuühiskonna ühendused, teadusasutused ning protsessil on lai katvus ja see on oluline meie liikumisel Euroopa suunal, aitäh! nüüd annan sõna korraks Montenegro parlamendi spiikrile, palun, kus te olete? aitäh, sa üllatad mind head kolleegid Montenegro delegatsiooni nimel on mul hea meel kinnitada teile, et äh, meil protsess toimub edukalt, me oleme, ma arvan, hea näide piirkonnas sellest, kuidas saab tõhusalt äh, teostada täitevvõimu üle järelevalvet ma usun, et Euroopa Parlamendiga koostöös õnnestub meil oma parlamendi suutlikkust parandada ning äh, tagada meie ühiskonnas võimude tasakaal. väga oluline on, on äh, saavutada regioonis niisugune toimiv mudel, meil ei ole regioonis praegu tugevaid parlamente. ja meil ei ole seetõttu veel reformid ka väga heal järjel, ma olen äh, ma parlamendis olnud viis aastat, olen olnud neljas riigis ja erisüsteemides. ning võiksin hinnata tõenäoliselt äh, seda, mis on vahepeal toimunud, äh, missugused on arengud ning kus on veel täitmist vajavad lüngad. aga igal juhul meie ühiskonna muutused algavad sisuliselt parlamendist, parlamendi võimu suurendamisest ning see, see on hea näide Balkani riikide jaoks praegu minu meelest. koostöös õnnestub meil selgelt näidata, et parlamendid on suutelised juhtima meie riike õigusriikluse teel ning tõhusalt. Justitia regnum fundamentumest on põhimõte, millest peaksid lähtuma kõik riigid, iseäranis värsked demokraatiad, see on äärmiselt oluline lähtealus meie riikide arendamiseks ning inimeste usalduse tagamiseks demokraatia suhtes. see on tee, mida me peame käima selleks, et jõuda säästliku ja kest-, kestliku arenguni. ning selleni, et meie seadused muudavad meie riigid tõhusamaks. ent üheskoos saame me kõike seda teha veel paremini ning seetõttu Euroopa Liit ongi nagu majakas meie regioonile. ilma äh, Euroopa Liiduta oleme nagu eksinud laevad tormis pimedal merel. ning ausalt öeldes ilma Euroopa Liiduta puudub meie regioonil niisugune liikumissuund. ning Euroopa Liidu mõju on märksa olulisem, kui te võib-olla seda tajutegi, eriti meie kodanikele, lootusena, et me saame saavutada parema ühiskonna õiglasema ühiskonna, turvalisema ühiskonna ning selle, et, et meil on tasakaalukas, tasakaalustatud ühiskond. ning äh, ma olen kindel, et teie suure pikaajalise kogemusega, te olete vist kõige pikem komisjoni, kõige pikemalt ametis olnud komisjoni esimees Euroopa Liidus, parlamendis või vähemalt äh, välisasjade komisjonis teie abiga, usun, usun, et meil õnnestub need eesmärgid saavutada regioonis. aitäh! <clears throat> Mr Chairman uh,, distinguished guests. härra esimees, austatud külalised. ECR fraktsioon, minu fraktsioon on endiselt pühe, pühi, pühendunud uh, laienemisele Lääne-Balkani suunal. laienemine on siiani olnud suur edulugu ning me oleme valmis tervitama Serbiat ja Albaaniat kandidaatriikidena Mok Makedoonia ja Montenegro kõrval ning härra Vaigli sõnadega ma ühinen selles mõttes, et, et ei ole arusaadav, kuidas ei ole alustatud läbirääkimisi, olgugi et komisjon on seda kuus aastat järjest soovitanud. ent kõigest hoolimata on Montenegro praegu ainus riik regioonis, mis on avanud peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli justiits- ja siseasjade osas väga olulised peatükid ning ajutiselt sulgenud hariduse ja veel mitmed peatükid. loomulikult on veel probleeme, poliitiline polariseerumine parla-, parlamendis, mis takistab parlamendi tööd ühinemiseks vajalike õigusaktide vastuvõtmisel ning on probleeme ka justiitssüsteemi äh, sõltumatusega ning ajakirjanike tagakiusamisega. aga samas on majandus enam-vähem stabiilne, töötus on ehk natuke kõrge, on olnud avalikke väljaastumisi majandusküsimustes viimastel nädalatel, viimastel kuudel. Montenegro on tegelenud juba välisvõitlejate küsimusega, kes ISISega on ühinenud kriminaalõiguslikult, neid võitlejaid sealt väga palju ei ole, aga teistes Lääne-Balkani riikides on neid rohkem ja välisministrid ei ole nende riikide omad seda küsimust puudutanud. aga mul on hea meel näha, et Montenegro koos Albaaniaga on on äh, võtnud äh, õige seisukoha meie hinnangul Vene agressiooni suhtes Ukrainas, ühinedes sanktsioonidega, Euroopa Liidu sanktsioonidega ning mul on hea meel näha, et äh, Montenegro parlament on ametisse nimetanud riigi peaprokuröri, see on väga oluline võitluseks kõrgetasemelise korruptsiooniga. ning Montenegro ootab rohelist tuld ka NATO-sse ning saab selle tõenäoliselt järgnevatel kuudel kutse NATO-sse ning see on suur tunnustus tema panusele ülemaailmsesse julgeolekusse ja regionaalsesse koostöösse kokkuvõttes on Montenegro edulugu, ma olen seda juttu rääkinud juba viis aastat ning see on, see on olukord, kus me näeme, et kui tõhus saab olla üks väike riik. Hvala gospodine predsjedniče. Poznato je da je suur tänu, härra esimees. Serbia valitsus on seadnud eesmärgiks liituda Euroopa Liiduga, tegemist on Serbia valitsuse strateegilise eesmärgiga. meil on toimunud juba väga olulised edusammud läbirääkimised on alanud, tegemist on strateegiliste laadi edasiminekuga ja loodetavasti jääb Euroopa Liiduga liitumine ka edaspidi Serbia prioriteediks. tegelikult mõjutab see olukorda laiemalt Lääne-Balkanil ning Lääne-Balkani probleemid on lahendada võimalik vaid dialoogi läbi. Euroopa Liit kujutab endast väga olulist osalist Kosovo ja Serbia vahelise dialoogi edendamisel ja ka äh, Euroopa Liit on näidanud, et äh, ta on suuteline panustama oluliselt Lääne-Balkani riikide vaheliste äh, probleemide lahendamisse. Euroopa Liit on Lääne-Balkani riikides väga populaarne ja isegi populaarsem kui näiteks paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides. loodetavasti võimaldab Euroopa Liidu laienda, laienemine ka lahendada äh, probleeme Bosnia-Hertsegoviinas, kuid loomulikult ei pea Euroopa Liit leevendama oma nõudmisi kandidaatriikidele, me oleme täiesti teadlikud sellest, et iga riik peab ise edasi liikuma teel Euroopa Liiduga liitumise suunal. Serbia on otsustanud seda teed jätkata ning täita kõik tingimused, mis on liiduga liitumiseks seatud. see käib eelkõige õigusriigi põhimõtetest kinnipidamise kohta meil on plaanis jätkata ka konstruktiivset koostööpoliitikat Balkani riikidega, seda kinnitasime me ka Balkani riikide välis- ja majandusministrite tippkohtumisel. tippkohtumisel kiitsime heaks ka järeldused, öeldes, et piirkondlik koostöö ning stabiilsus on vahendid täitmaks tingimused Euroopa Liiduga liitumiseks kahekümne ühe peatüki osas on läbirääkimised lõpetatud ja nüüd me ootame veel selle protsessi jätku. järelevalve, mida siiamaani on teostatud, on näidanud, et Serbiale on olemas vajalik võimekus ning peagi suudame me võtta Serbias üle ka Euroopa Liidu õigustiku me oleme teadlikud ka sellest, et Euroopa Liidu liikmesriigid eeldavad, et Serbia tegeleb reformidega sõnavabaduse ning ajakirjandusvabaduse osas ning ühtlasi lahendab eelarve puudujäägi probleemi. enne Euroopa Liiduga liitumist jätkab Serbia oma poliitilist tööd ning viib oma poliitilised ähm, eesmärgid kokku Euroopa Liidu omadega. järgmisel aastal soovib Serbia, on nüüd Serbial ka suured rahvusvahelised kohustused, ehk siis ähm, on Serbia OSCE eesistujariik ja see kindlasti parandab ka Serbia mitmepoolseid suhteid Serbial on erapooletu, Serbia äh, soovib OSCE raames äh, täita oma eesistujariigi kohustusi erapooletult äh, ning toetada eelkõige Ukraina kriisi lahendamist. loodetavasti õnnestub meil jätkata seda tööd, mida on teinud praegune eesistuja Šveits. Serbia kahe tuhande viieteistkümnendal aastal OSCE eesistujana annab siis edasi juhtrolli üle juba Saksamaale. loomulikult on meie eesmärgiks tagada ka Kosovo ning elanike heaolu. me oleme juba harjunud ka kohtuma Kosovo poolega erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide raames, me kohtume peaaegu iganädalaselt, kuid samas, kuid samas peame me arvestama ikkagi ka tegelikkusega, väga raske on stabiilsust ja rahu üles ehitada, kui väga lihtne on seda hetkega hävitada. mina olen osalenud kõikides erinevates poliitilistes protsessides erinevate Lääne-Balkani riikidega me sooviksime, et ka siin Euroopa Parlamendis kõikide nende faktidega arvestataks. eelmisel nädalal arustas, äh, arutas Euroopa Parlament ka äh, härra Seychell'i küsimust. rahvusvaheline kriminaalkohus ei olnud Serbiat äh, asjade käigust teavitanud ning Serbia ei teadnud, et härra Seychellesile olid seatud mingisugused erilised tingimused. härra Seychelli kohtuasi käib juba mitmeid aastaid. kuidas siis Euroopa Parlament ei reageerinud siis, kui härra Seychelles vabastati, vaid reageerib alles nüüd Serbia valitsus ja ka mina isiklikult oleme mitu korda öelnud, et äh, härra Sešel on, kuulub minevikku ning tema poliitikal ei ole praeguse Serbia toetust. ja ma ei saa aru nendest küsimustest selle kohta, et miks Serbia valitsus tema öelda peale ei reageerinud. loomulikult on ei ole võimalik ka midagi kindlat öelda tema tegevuse kohta, enne kui ei ole tema vastu süüdimõistvat otsust. kohtus toimunu lõppkokkuvõttes on meile valmistanud pettumust. Serbia ei ole enam samasugune riik nagu siis, kui härra Sešel Serbiast lahkus kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal tuli võimule uus valitsus. ja kui olukord Serbias ei oleks muutunud, siis äh, mina siin oma kolleegidega ühe laua ümber ei istuks. ma sooviksin, et te mõistate, et me ei tee seda kõike mitte Euroopa Liidu pärast, vaid me teeme seda ikkagi Serbia nimel meil on lahendamata veel palju probleeme, me peame neid lahendama kahepoolselt. ja äh, me ei saa aru, miks äh, ei oleks võinud kahepoolselt seda teemat arutada Horvaatia ja Serbia. ühtlasi kahetsusväärne see, et minu visiit Horvaatiasse tühistati, sellepärast et samal päeval vabastati kohtu alt härra Seychelles ma olen ka ajakirjanikele teinud selle kohta mitu avaldust ja te teate, mida ma härra Sešeli kohta öelnud olen. me ei tohi unustada, et ajas pole võimalik tagasi pöörduda olukord ei ole enam sama, mis äh, kakskümmend aastat tagasi. me ei taha seda aega tagasi, olukord on nüüd täielikult muutunud. kui te rääkisite täna Kosovost, siis äh, miks keegi ei maininud seda, et oleks vaja luua kriminaalkohus ka Kosovo tarvis? raportöör seda sõnagagi ei maininud kuid see puudutab ju otseselt ka meie kodanikke Serbias. Kosovo, Horvaatia, Albaania sõjaväelased, kes on kohtult vabastatud, neid mina ei maininud kuid samal ajal on tegemist siiski teemadega, mida tuleks arutada kahepoolselt ma olen teiega täiesti nõus selles osas, et härra Seychell'i elurakendatud poliitika tuleb hukka mõista, aga mitte ei tohi siin süüdi mõista Serbiat, vaid ikkagi härra Seychell ise. Serbias on nüüd juba täiesti teistsugune poliitika. ma vabandan, et ma kõneajast üle läksin nii et rääkisin siis pikemalt kui ette nähtud. David McAllister ja aitäh, David McAllister on täna Washingtonis ja seetõttu ei saa ta oma raportööri kohustusi täita. ning ma pean seetõttu ütlema, et me hindame üldiselt arenguid Serbias positiivseks. ning et tegemist on samm-sammult assotsieerimislepingus sätestatud kohustuste täitmisega. see on positiivne ning oma külaskäigu ajal Serbias jäi mulle mulje, et seal suhtutakse tõsiselt muudatuste vajalikkusesse ning nende rakendamise vajalikkusesse, selleks et siis ühinemise teel edasi liikuda. meile kõigile on selge, et see on raske kas me räägime siis avalikust haldusest või õigussüsteemist või pensionisüsteemist ning kõigist probleemidest, mis on sellega seotud ja mis on valitsusele väga keerulised lahendada, aga igal juhul peaministri ja välisministriga peetud vestlustest jäi mulle mulje, et et on olemas selge poliitiline tahe siin edasi liikuda ning võidelda muuhulgas ka korruptsiooniga. olen kindel, et Serbia järgib konstruktiivselt Euroopa Komisjoni ülekutse, üleskutset eh, UC protection mechanism osas. sammud, mis on astutud Serbias ja Kosovos, peaksid eh, saama endale järje ning eh, mulle on jäänud mulje, et mõlemad pooled on valmis äh, neid samme astuma. ja et siin ei ole tegemist probleemidega, mis ühinemisprotsessile saaksid äh, vajalike otsuste tegemise hetkel takistuseks saada ning me peaksime seda niimoodi toetama. Serbia oma traditsioonilistes suhetes Venemaaga omab erilist võimalust rahumeelse lahenduse edendamiseks. eriti arvestades seda, et nad on kaks tuhat viisteist ka OSCE eesistuja. me teame loomulikult, et Serbias on vaja lahendada palju probleeme, õigusreform, korruptsiooniga võitlus ent nagu ma juba ütlesin, sellest antakse Serbias endale aru, selle võitluse vajalikkusest ning äh, toimuvad nagu teisteski riikides ähm, arutelud mineviku teemal ning tuleviku teemal. Konrad Adenauer, esimene Saksa liidukantsler, ütles, et ajalugu on meil selleks, et me ammutaksime sellest õppetunde tuleviku paremaks muutmiseks, ajalugu ei ole selleks, et äh, et sellega teisi kritiseerida see on, need on põhimõtted, mida poliitikud peaksid silmas pidama, et seda protsessi positiivses suunas edasi nihutada. nii, nüüd meie arutelu, esimesena saab sõna härra Plenkovitš. Thank you very much uh,, Vice Chairman uh, Brock uh,, thank you, ministers. härra Plenkovitš suur aitäh teile, härra esimees, härra ministrid, ma toetan teie püüdlusi teel liitumaks Euroopa Liiduga ning tervitan eriti edasiminekut, mis on toimunud Montenegros. rõõmustaksin väga selle üle, kui meil õnnestuks liitumisläbirääkimisi alustada ka Makedooniaga. ma loodan, et Makedoonia parlamendis ning Albaania parlamendis suuren- või tagatakse osaldus demokraatia põhimõtet, sest et neist on samuti abi äh, liitumisel Euroopa Liiduga. eriti pärast kaheteistkümnenda oktoobri valimisi oleme me hoidnud silma peal uue valitsuse moodustamisel, me lo-, äh, loodame, et kõige legi-, kõigi legitiimsed huvid on seal ka esindatud, toetame teid selles protsessis, arvestades hiljutisi välisminister Tadžitši kommentaaridega, kes ütles, et Euroopa Parlamendi resolutsioon äh, või siis seda, mida ta ütles ähm, sõjakurjategija Seychelles'i kohta, äh, Brammerts, kes on Rahvusvahelise Kriminaalkohtu aseprokurör, on öelnud, et äh, Seychelles tuleks äh, uuesti Haagi viia. härra minister, te ütlesite, et Euroopa Liit on Serbias väga populaarne. ma loodan, et Euroopa väärtused on sama populaarsed Seychelles'i avalikud väljaütlemised, äh, mis on õhutanud sõda, on täiesti vastuvõetamatud, häbiväärsed ja need nõuavad äh, Serbia uute reformimeelsete võimuorganite hukkamõistu. nii et äh, Euroopa Liidu peamine sõnum oligi see, et me tahtsime Serbialt selget avaldust selle kohta kui te tahate olla usaldusväärsed ja tahate edasi liikuda Euroopa Liiduga liitumise teel, siis te ei saa mitte hukka mõista sellist retoorikat, mis viib riigi tagasi kahekümne aasta tagusesse aega. nii et hoovi, hoolimata sellest, et Haagis tehti viga, peate teie oma positsiooni selgelt väljendama Oui, merci, Monsieur le Président. Vous avez cité avec raison la déclaration de Thessalonique. härra Pillu, suur tänu, te rääkisite Thessaloniki kokkuleppest ja kahekümne kaheksandal novembril Prantsusmaa kinnitas, et me toetame muuhulgas Serbia liitumist Euroopa Liiduga ning tegemist on prioriteediga tagamaks Balkani äh, piirkonna stabiilsuse. meil oleks vaja viieaastast moratooriumi. me soovime moratooriumist saada võimalikult palju kasu. me tahaksime meelde tuletada, et Euroopa Liidu laienemine saab aset leida vaid pikaldasi läbirääkimisi äh, ning liitumisprotsessis tahame me seada endale ka selged prioriteedid. me oleme õppinud minevikust, mineviku raskustest, me soovime koostöömehhanisme ning järelevalvemehhanisme, mis ähm, toimiks ka pärast liitumist, hetkel see süsteem rahuldav ei ole, ei tohiks olla liiga suurt ähm, erinevust Euroopa Liidu liikmesriigi parimate praktikatega loomulikult peavad aga uued liikmesriigid äh, samuti saama kasu Euroopa Liidu solidaarsusest, kuid selleks on vaja tõhusaid institutsioone ning rahuldavat kohtusüsteeme, mis puudutab õigusriigi põhimõtete peatükki ning kohtuasutuste äh, peatükki, siis selles osas oleme me üsna rahul, nüüd aga võib-olla peaks olema siin veel üks peatükk igal juhul peavad kõik olema rahul tulemustega selles kahes peatükis, enne kui me saaksime need peatükid lõpetatuks lugeda. eelkõige on eesmärgiks ju tagada Euroopa Liiduga liitumine, mis osutuks ikkagi edukaks. tänan. Hvala lepa, predsednik najprej bi vas lepo pozdravila in še proua Fajon. suur aitäh ka mina tahaksin kõigepealt tervitada meie külalisi. toetan teid täielikult teie töös. suur rõõm on näha teiepoolset poliitilist tahet. ma tahaksin omalt poolt teha kolm tähelepanekut ma ei tahaks siin mingit segadust hakata tekitama, aga tahaksin teha siiski kolm tähelepanekut kõikide nende riikide kohta tervikuna. kõigepealt korruptsioonist. korruptsioon on loomulikult väga problemaatiline. aga veelgi olulisem on meediavabadus, meediakanalite mitmekesisus, rünnatakse ajakirjanikke, piiratakse meediavabadust, see ei ole kindlasti midagi sellist, mis iseloomustab kaasaegset ühiskonda. Te peate rohkem tegema ära sõltumatu ajakirjanduse nimel. Te peate looma selleks ka soodsa õhkkonna. kui survet avaldatakse ajakirjanikele, siis see kuidagi ei too kasu demokraatlikule ühiskonnale. Lääne-Balkani riikide aktiviste ning LGBT õiguste eest võitlejaid on samuti survestatud, äh, õigustest võitlemine on ka väga tähtis ja te peate ka selle jaoks midagi ära tegema, järjest rohkem äh, informatsiooni tuleb selle kohta, et on rünnatud äh, LGBT inimesi ja ka teisi vähemuste hulka kuuluvaid inimesi ja see tegelikult käib terve maailma kohta, mitte ainult Lääne-Balkani riikide kohta. Thank you, chairman. Greece is and has always been a strong support. härra Tsiaras Kreeka on alati toetanud Euroopa Liidu laienemispoliitikat ja eriti just Lääne-Balkani riikides me pöörame erilist tähelepanu sellele, et Lääne-Balkani riikidel oleksid tõelised Euroopa väljavaated ja me oleme aktiivselt panustanud ka nende Euroopa integratsiooni. selleks on vaja reforme kandidaatriikides ja loomulikult tuleb äh, täita Kopenhaageni kriteeriumid ning ühtlasi äh, tagada ka heanaberlikud suhted naaberriikidega ja äh, võidelda ka liiga leviva rahvusluse vastu. ühtlasi toetame me seda, et kõigepealt tegeletakse majandus- ja poliitiliste kriteeriumite ning avalisektori reformiga ning ühtlasi heanaaberlike suhetega ühtlasi me oleme nõus komisjoni hinnangutega kandidaatriikidele, ma tahaksin öelda paar sõna ka Füürumi kohta. Euroopa Liit on saatnud Skopjasse segaseid sõnumeid. peamist probleemi ei tohiks kasutada reformide mitte elluviimiseks Kreeka soovib ikkagi, et ka Füürom saaks liituda Euroopa Liiduga, aga seda tingimusel, et Euroopa Liidu poolsed tingimused on täielikud täidetud ja sinna alla kuuluvad ka tõsiselt heanaaberlikud suhted. Hvala lijepa. Podržavam politiku proširenja, podržavam sve pregovore, znam... Prvo, Tomašić suur aitäh, mina toetan Euroopa Liidu laienemispoliitikat, toetan ka liitumisläbirääkimisi, need on kord keerulisemad, kord jälle mitte nii väga keerulised. aga ma ei tahaks, et, et ükski riik sinna alla annaks, stabiilne Lääne-Balkan tähendab ka stabiilset Euroopat. ma tahaksin lihtsalt öelda, et Euroopa Parlament ei tervita sugugi härra Tadžitsi ülbet suhtumit. ja loomulikult me ei mõtle, et see, mida härra Seychelles ütles, tähendab, et seda on öelnud terve Serbia. me tahaksime lihtsalt, et Serbia valitsus ütleks selgelt välja, et Serbia valitsus ei ole nõus härra Seychelles'i avaldustega. me teame, et härra Tadžits oli härra Seychelles'i äh, lähedane inimene ja seega soovime endiselt, et Serbia valitsus ütleks väga selgesõnaliselt välja, et härra Sešeli avaldustega nad nõus ei ole, seda me ainult soovimegi, aitäh. Thank you, thank you very much, uh, uh, Mr. President. Um, in the Luxembourg Foreign Affairs Committee, we also uh, follow härra Angel. suur aitäh, Luksemburgis ühtlasi peame me väga lähedalt, hoiame väga lähedalt silma peal sellel, mis Lääne-Balkani riikides toimub, suur rõõm, et siia on tulnud nende riikide esindajad ja tahaksime tänada Euroopa Parlamendi väliskomisjoni selle dokumendi väljatöötamise eest, millel, millest on meile palju kasu siis, kui me arutame liitumisprotsessi avalikkusega. töödokument on, siin on kirjas üks oluline lause riigipõhised väljakutsed, mis on seotud konkreetsete probleemidega, mis on äh, siiamaani kujunenud takistuseks ja tuleb lahendada. nii et järgmise viie aasta jooksul loodetavasti need probleemid lahendatakse, öeldakse kõigepealt välja, mis äh, probleemidega täpselt tegemist on, mitte teha selliseid äh, üldisi väljaütlemisi ning ühtlasi nüüd tuleb hinnata seda, kuidas Euroopa Liit saaks olla abiks nende väljakutsetega toimetulemisel ning mida on teinud nende riigipõhiste probleemidega ka kandidaatriigid ise. nii et seda tuleb teha kindlasti järgmise viie aasta jooksul, aega ei tohi raisata ja lõpetuseks loomulikult ma soovin Lääne-Balkani riikidele kõike paremat ja äh, ei tohiks unustada lepitusprotsessi ja lepitust mitte ainult riikide vahel, vaid ka riigi sees erinevate etniliste rühmade vahel ning teinekord ka opositsiooni ning enamuse äh, vahel parlamendis. Liberal group. liberaalide nimel keegi? härra Kutšuk härra minister, tere tulemast Euroopa Parlamenti, minu küsimus käib Serbia kohta. oktoobri keskel äh, kirjutas Serbia Venemaa alla memorandumile, kokkuleppele ja üks nendest kokkulepetest puudutab koostööd sõjavaldkonnas ning tehnoloogia valdkonnas ja teine puudutab vastastikust äh, ähm, salastatud info kaitset ja Serbia ei ole ühinenud Euroopa Liidu poolsete sanktsioonidega Venemaa suhtes ning on jätkanud South Streami alast tööd. pärast eilseid valimisi nüüd tahaksin esitada teile küsimuse. kas te olete valmis seadma sanktsioone Venemaale ja president Putinile? Thank you, Chairman. I want to express the Swedish strong support härra Forsman, härra esimees, mina tahaksin väljendada Rootsi-poolset tugevat toetust Euroopa Liidu liitumisele. traditsiooniliselt oleme seda protsessi alati toetanud. ühtlasi tahaksin aga rõhutada väljavaateid kandidaatriikidele tulevikus, need väljavaated on just motivatsiooniks arengule kandidaatriikides, kus üritatakse tagada parem tulevik. Rootsi tahab selles protsessis abiks olla. me usume, et koostöövõimalusi on mitmeid. saame koostööd teha riikidega, mis arenevad, muutuvad järjest läänelikumaks küsimusi on siin väärtustes ja äh, selles osas saaksime kindlasti koostööd teha, inimõigused, demokraatia, äh, võrdne kohtlemine, LGBT inimeste õigustest kinnipidamine, mittediskrimineerimise põhimõte. me oleme valmis teid teie töös toetama ja nagu ma ütlesin, toetame meie veendunult Euroopa Liidu laienemist, loodetavasti tulevikus avaneb meil võimalus Euroopa Liitu vastu võtta veelgi rohkem riike. ja kui te selleks valmis olete ja kui nõudmised, nõudmised on täidetud, siis peaksite te saama ka Euroopa Liiduga liituda nii et see on arvamus, mis on saanud väga suure toetuse osaliseks Rootsi parlamendis. Ähm, aitäh, esimees. Äh, vaadates seda eduaruannet Lääne-Balkani osas on peatükk kakskümmend kolm asi, mis kirjeldab väga täpselt romade ja škaali vähemuste olukorda. mõnikord on sellega seoses astutud tõesti edusamme, aga sageli näeme, et romad on suhteliselt halvas olukorras selles, mis puudutab juurdepääsu sotsiaalhoolekandele ja haridussüsteemile ning seetõttu tahaksin küsida äh, arvestades seda, et meil, kui meil on võimalus äh, välisministritel veel kord sõna võtta ja seda käsitleda, missuguseid meetmeid nende riigid kavandavad selleks, et olukorda parandada ning äh, lubage mul nüüd märkus Ahveti sekretäriaadile, tänan dokumentide eest äh, istungi ettevalmistamiseks, aga kui ma vaatan seda töödokumenti Challenges and Prospects for Western Balkans, siis puudutatakse romade küsimust ainult ühe riigiga seoses, aga ma usun, et, et tulevikus peaks seda probleemi käsitlema adekvaatsemalt. Not here anymore. Then parlamendiliige on vist lahkunud juba nüüd äh, proua Pekk, palun. aitäh, härra esimees. mul on suur heameel näha siin kuut välisministrit kõrvuti pärast seda Jugoslaavia verist lagunemist, mida ma endiselt selgelt mäletan. ühine liikumine Euroopa Liidu suunal kas võiks see sattuda ohtu, kui, nagu me eile rääkisime, Venemaa hakkab lähtuma oma uutest geopoliitilistest ja strateegilistest huvidest. kui jutt hakkab käima EUFOR-i mandaadi uuendamisest kas te, te olete siin kõik ühel nõul selles küsimuses? sest praegu on ju Vene suursaadik Vitali Tšurkin, Vene suursaadik ÜRO-s, avaldanud, et Venemaa on igasuguse rahvusvaheliste üksuste Bosniasse saatmise vastu, sellepärast et see võib kiirendada riigi liitumist Euroopa Liidu ja NATO-ga. minu küsimus on, kas me peaksime valmistuma eh, mingiteks arenguteks, mida me kindlasti näha ei taha. ma mõtlen siin ohule näiteks, et Serbias viiakse, et, et eh, Srpska vabariigis viiakse läbi referendum ja hakatakse välja kuulutama iseseisvust, nii nagu Ida-Ukrainas ja Krimmis ja, ja nii edasi, me oleme seda näinud mikrofoniga, palun. austatud kolleegid, head välisministrid, kuna ma seda inimest, kellel on küsimus, on suunatud saalis ei näe, siis võtan ma sõna pärastpoole. Is he here still? Andronius Atsubalis. härra Atsubalis, palun. härra Nemet, palun. aitäh, Elmar. õnnitlused kõigile kolleegidele Ungari parlamendi nimel tahaksin väljendada oma tänulikkust teie panuse eest ja samuti öelda, et äh, ma olen väga rõõmus selle üle, et pärast meie kohtumist mitmed äh, välisasjade komisjoni liikmed Euroopa Parlamendist äh, saavad võimaluse uuesti selles formaadis kokku tulla. ja tahaksin tänada ka esimeest, kes selle kohtumise korraldas, et Euroopa Parlamendi liikmed saaksid kohtuda Lääne-Balkani välisminist-, välisministritega, ma pean seda kohtumist, äh, dokumenti väga konkreetseks ja ungarlased äh, on eriti tänulikud sellepärast, et äh, ajaloolised vähemusküsimused on seal hõlmatud, tahaksin Serbia-Ungari lepitusprotsessile viidata, olen härra Tadžitšile väga tänulik, samuti härra Nikolitšile ja härra Vutšitšile, kes on peaminister, tahaksin öelda, et olen nõus härra Tadžitši mm, mm, murega härra Šešeli mm, teemal. ma arvan, et see teema tasub äh, väga põhjalikult äh, analüüsimist, kuidas on võimalik, äh, et ta sai tagasi minna Serbiasse ilma kohtuotsuseta, mis puudutab Lääne-Balkani riike, me peame alati meeles pidama, et Lääne-Balkani olukord võib halveneda me oleme just kuulnud äh, proua Pekilt olulist sõnumit, Venemaa välispoliitika üritab äh, muuta suhtumist Bosnia-Hertsegoviinasse. Nad äh, on eriti aktiivsed energeetikasektoris olnud juba kümme aastat, me ei peaks rääkima sellest, et radikaalne islamism kujutab endast ohtu Lääne-Balkani riikides. me peame meeles pidama, et Äh, vaakum ei ole püsiv seisund, äh, tühimikut täidetakse, härra Juncker ütles mõne nädala eest äh, ja me kõik mäletame seda ja tsiteerime seda, et umbes viie aasta jooksul Euroopa Liit ei laiene. sellest meenub mulle Anna Suhotska, Poola välisminister, kes ütles, et meil on kogemusi Kesk-Euroopa riikidega ähm, kellele on öeldud, et nad äh, peavad viis aastat ootama, ma loodan, et äh, see ei ole samasugune, sama pikk viis aastat, aga meil Kesk-Euroopas taolisi kogemusi on. usun, et äh, nõukogu komisjoni juhid ja kogu uus ladvik leiab võimalusi teha positiivsemaid avaldusi ja žeste Lääne-Balkani riikide suhtes eriti kuna me oleme ähm,, meid ootab äh, Ungari kahekümne viie aastane aastapäev esimestest demokraatlikest valimistest, aga kolleegid, mul on üks küsimus, me peame tagama jah, et Lääne-Balkani riigid oleksid valmis liituma, aga kuidas on lood Euroopa Liiduga, ma arvan, et see vääriks uut raportit, kas Euroopa Liit on valmis uueks laienemiseks, kas me oleme valmis kutsuma neid kuute riiki. kas Lääne-Balkani riigid kujutavad endast probleemi või äh, pigem lahendust, äh, mis aitab Euroopa majanduskriisist üle? meil on vaja äh, poliitilisi majandusettevalmistusi Lääne-Balkani riikide liitumiseks ja me peame tegema seda kohe, aitäh! Thank you very much, Mr Chair. härra Kuukan, aitäh. härra esimees, väga hea on, meil on näha siin äh, kõiki neid ministreid, kui teid oleks äh, seitse, siis ma saaksin teid suureks seitsmikuks nimetada. mõned äh, märkused uuest laienemisest, mis puudutaks Lääne-Balkani riike me ei saa jätkata ilma ühise mõistmise, toetuse ja usalduseta, me peame inimeste usalduse pälvima selles regioonis, aga ka Euroopa Liidus. me peame leidma lahenduse pikaajalistele probleemidele, samal ajal äh, positiivselt äh, laienemist ümber mõtestama. muidu oleme viie aasta pärast samas, kus me praegu oleme ma tunnustaksin viimasel aastal toimunud positiivseid samme Monte-, Montenegro ja Ähm, mm, Serbia on saanud kandidaatriigi staatuse, alustanud läbirääkimisi, aga on ka pikemaajalisi probleeme. olukord Makedoonias on halvenenud ja selles väljendub sisemine frustratsioon selles riigis, me peaksime kaaluma äh, seda mitte kahepoolse probleemi valguses vaatamisena, vaid äh, suurema probleemina. Bosnia-Hertsegiinas oleme näinud, kuidas äh, progressi takistab sisepoliitika ja sisemised struktuurid, me peame leidma võimaluse, kuidas Euroopa pööraks jälle näo Euroopa Liidu poole. Serbia, Kosovo suhted, Serbia-Albaania suhted äh, peavad paranema. Need on äärmiselt olulised äh, selle regiooni dünaamika jaoks. Äh, me oleme ka näinud, et Makedoonia, Albaania ja teiste riikide parlamendides on boikoot ja see on väga kahetsusväärne, samuti mis puudutab kolmandaid riike, oleks hea äh, ministritelt kuulda, kuidas me võiksime nendel, nende teemadega edasi minna, aitäh! uh, two things. härra Schwarzenberg, kaks märkust äh,. väga hea oli näha ja kuulda, milline on olnud äh, Lääne-Balkani riikide um, edasiliikumine viimastel aastatel. viimase kahekümne viie aasta jooksul on toimunud ühest küljest tohutu progress teine pool, kahetsusväärselt olen kuulnud ähm, aspekte, mis ei ole nii kasulikud protsessile, tunnistagem. me peaksime osad suhted ise paika saama, äh, mitte sekkuma teiste äh, riikide asjadesse, sest äh, Seychelles äh, laadseid isikuid on kõikide riikide ajalugudes kahekümnendal, kahekümne esimesel sajandil, me ei peaks Seychellit äh, siin käsitlema, vaid pigem tegelema oma Seychellitega, teine aspekt, mis puudutab ajaloolisi sündmusi ja ajaloo äh, käsitlemist, siis äh, Ehm, erinevad riigid käsitlevad ajalugu erinevalt, eriti naaberriigid, see on selge, aga me ei peaks peale suruma ühelegi riigile oma ajalookäsitlust. võib-olla pärast eh, mitme põlvkonna mm, saame sarnase ehm, ajalookäsitluse, aga võib-olla see ei, ei saa kunagi samasugune olema, aga me ei saa kakskümmend aastat eh, pärast äh, juhtunut ähm, sundida ühelgi ähm, naabril, naaberriigil ähm, tunnistama mingisugust ajalookäsitlust. me oleme seda üritanud, kunagi ei ole seda saatnud edu. me peaksime lähtuma ühisest tulevikust ja mitte kohutavast osaliselt äh, minevikust. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, καταρχάς συμφωνούμε όλοι ότι η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων είναι ένας δρόμος. Me oleme kõik päri ilmselt sellega, et Euroopa perspektiiv Lääne-Balkani riikidele on tee, mis on ühesuunaline ja viib meid eemale nendest õudustest, mida piirkond on läbi elanud aastate vältel. variraportöörina Montenegro osas tahaksin küsida, kas on Montenegro esindajalt, kas on astutud samme parteide rahastamisega seoses ning äh, sõltumatu asutuse loomiseks korruptsioonivastases võitluses ning tahaksin äh, vastata äh, Füromi välisministrile, et tõesti suhted riikide vahel on paranenud, ent eh, mis on nüüd see õiglane lahendus? õiglane lahendus saab tugineda ühisele arusaamale ning riikide ajaloolise tausta arvestamisele, aitäh. Frau Intotero. proua Intotero. aitäh, härra esimees. tervitame eh, Lääne-Balkani välisministrite kutsumist eh, sellele koosolekule Rumeenia toetab jätkuvalt äh, Euroopa Liidu laienemist nendesse riikidesse, kes äh, soovivad saada Euroopa Liidu riikideks ja kes on täitnud laienemistingimused, see on keskseks elemendiks, mis määrab ära iga riigi ähm, liitumistempo. tervitame kaks tuhat neliteist laienemispaketi avaldamist mis äh, kinnitab, et äh, Euroopa Liit soovib laienemisprotsessi jätkata lähtuvalt Kopenhaageni kriteeriumidest. lähenemise tempo sõltub riikide edusammudest, samuti toetame komisjoni üldist lähenemisviisi lähenemisprotsessile. me soovime, et nõukogu saadaks selge sõnumi laienemispoliitika osas äh, eeldusel, et äh, kandidaatriigid täidavad etteantud äh, tingimused ja kriteeriumid. aitäh! Благодаря ви, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин... Aitäh! Head kolleegid, lugupeetud ministrid! Meil, meil Bulgaarias on selge, et ainus äh, Lääne-Balkani võimalik arengutee on see, et nad, nendest saavad Euroopa Liidu liikmed äh, mingil hetkel. see aitab neid äh, tulevikus rikkusteni jõuda ja ärgem unustagem, et ajalooliselt on nad Euroopa riigid, aga ma ei saa siin istuda vaikides, mõeldes Kosovo ja Serbia inimõiguste olukorrale. see on äärmiselt oluline teema mul on Makedoonia, Serbia kohta väga murettekitavat äh, infot poliitilise tagakiusamise äh, osas äh, rahvuslikul pinnal, need riigid peavad vastama nendele süüdistustele, sest tegemist on inimõiguste kahtlematu ähm, mitteaustamisega Ich möchte kroatisch sprechen. Dakle, pozdravljam e, ministre zemalja istočne, ähm, tervitaksin siin e, Lääne-Balkani ministreid ja ma tunnen huvi teie edusammude vastu, aga Bosnia-Hertsegoviina mm, delegatsiooni nimel mind huvitab eelkõige see riik ja tahaksin Ähm, et äh, informeeritaks ka valitsust, aga kuivõrd äh, kõik silmad on pööratud äh, Serbia suunas ja räägime ka Serbia ja Venemaa suhetest ja Seychellist, siin on kõlanud äh, Ehm, info Putini toetuseks korraldatud paraadist ja samuti on mainitud olukorda Horvaatia piiri lähedal, mis äh, tähendab siis äh, ka piiri Euroopa Liiduga. peaminister oma hiljutises avalduses äh, võib-olla on langenud vale tõlgenduse ohvriks, ehm, öeldes, et Serbia peaks saama ligipääsu merele. me ei soovi, et Serbia oleks neutraalne, vaid et Serbia toetaks Euroopa Liitu Äh, kandidaatriigina, mis puudutab sessiooni teemalist resolutsiooni, me ei taha destabiliseerida Serbiat, aga me tahame, et Serbia austaks euroopalikke väärtusi ja Bramets mm, eile ütles, et Sergel peab tagasi pöörduma Haagi, me tahaksime selgelt, et öeldaks, et te distantseerite ennast sellest juhtumist ja me tahaksime, et te Äh, avaldaksite toetust euroopalikele väärtustele ja ütleksite lahti Seychellist, me sooviksime, et te ka tulevikus äh, istuksite siin laua ääres, aga samas äh, peaks, pead, peaksite kinni ka mm, parlamendi resolutsioonist, mis on osutunud äärmiselt edukaks. Hvala predsjedniče, pozdravljam prisutne ministre i ovaj format. härra Pikula. aitäh tervitan ministreid, kes on siin parlamendis kohal, ei ole mingit Euroopa Liidu sisemist survet laienemist jätkata, seda ütles selgelt äh, Juncker, me oleme jõudnud äh, viimastesse etappis, etappidesse äh, ja mm, järgmistel aastatel on kavas pühendada vähem äh, vahendeid sellele, aga on ka muid äh, koostöövorme ja reformide edendamise viise Lääne-Balkani riikides. Briti-Saksa algatus, millega lu-, loodakse Bosnia-Hertsegoviinale täiendavaid äh, stiimuleid Euroopale lähenemiseks, on oluliselt, aga tundub samuti, et valitsuste kaasamine Lääne-Balkani riikides on vähemalt sama oluline tean, et Lääne-Balkani riigid ei saa Euroopa Liidu liikmeteks kuigi pea, sest Horvaatia äh, piir asub äh, Lääne-Balkani riikide kõrval ja Lääne-Balkani riikide mm, laienemine on Euroopa Liidu laienemise lõpp selles mõõtmes, aga me kõigepealt peame parandama viimaste sõnade haavad, enne kui me saame liitumisega edasi minna ja ma tahaksin öelda härra Tadžitsile, et äh, Euroopa Parlamendi resolutsioon Seychelles'i kohta äh, oleks pidanud toimuma meiega koos, sest meie oleme äh, selle hukka mõistnud ja siin on tegemist äh, destabiliseerimisega äh,, ohus on Lääne-Balkani rahu, selle asemel, et, et ennast distantseerida sellest, te noomisite oma naabreid, naaberriike ja selle kõigega tuleb arvestada. Thank you, Chair uh,. I welcome the current position in the West Balkans. härra Khan, aitäh, ma tervitan uh, seda olukorda Lääne-Balkani riikides, me oleme palju paremas olukorras kui mõne aasta eest. tervitan siin ka välisministreid ja nende panust arutelusse. erinevad Lääne-Balkani riigid eh, teevad erinevaid edusamme Euroopa Liidule lähenemisel, toetan lähenemisprotsessi, aga olen mures eh, see Bosnia-Hertsegoviina edusammude pärast. Euroopa Liidu poolt eh, ping-, Euroopa Liit pingutab, oleme näinud positiivseid algatusi Euroopa Liidu poolt ma tervitan äh, volinik Haani ja mm, välis, kõrge välisesindaja Mogherini visiite. ka mina lähen Bosnia-Hertsegoviinasse. Äh, on äh, oluline, et uus valitsus asuks ametisse võimalikult kiiresti, et tegeleda nende muutustega, mis on vajalikud, meil on vaja poliitilisi muudatusi, võitlust korruptsiooniga ja majanduspädevuse suurendamist, aitäh! Thank you very much, Mr Chairman. Briefly. aitäh. ei ole vaja mainida, et, et toetame laienemist Lääne-Balkani riikidesse ja ma olen väga rahul, eriti rahul rumeenlasena, et ma näen siin täna läbirääkimistele kaasatud riike. kujutage ette, mis saaks siis, kui ei oleks Lääne-Balkani riikidele ette nähtud Euroopa Liiku perspektiivi, meil on väga muutlik olukord, kaks sõbralikku nõuannet. regionaalset mm, koostööd tuleb tugevdada, sest see loob eeldused mis tahes laienemiseks ja samuti tuleb koordineerida liitumiseelsete finantsvahendite kasutamist, olgu siis energeetika, maanteede või raudteede valdkonnas seda võimaldavad Euroopa Liidu reeglid ja me tahaks, me peaksime toetama laienemisprotsessi, vaadakem Albaania ja Makedoonia olukorda. me peame äh, boikoti lõpetama, see on kahjulik nendele riikidele, nende riikide kodanikele ja lõpuks äh, me hindame kõiki riike vastavalt äh, nende saavutustele, mitte vastavalt ajaloole ja need riigid ei tohiks kasutada ajaloo, ajalugu argumendina, kui nad läbi räägivad nende riikidega, aitäh! Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω τους Υπουργούς των Δυτικών Βαγανίων. Aitäh! Tahaksin tervitada Lääne-Balkani riikide välisministreid siin kõigepealt ning ning äh, puudutada seda, mida rääkis äh, Füromi välisminister romantilises plaanis niimoodi ilusasti suhete kohta Kreekaga. tegemist on meie naaberriigiga loomulikult ja hiljuti esitas teie Euroopa Parlamendis mulle küsimus seoses Füürome nimega. ning sellega seoses ütles Euroopa Parlamendi president, et et nimi Makedoonia on vale ning tuleb lähtuda Julgeolekunõukogu otsusest, mis on täiesti õige ent ma konstateerin, et eh, sellest ei ole täna siin lähtutud, kõik kolleegid rikuvad järjekindlalt julgeolekunõukogu otsust, kutsudes Füüromit Makedooniaks, mis ei ole vastuvõetav. tahaksin öelda eh, Füüromi välisministrile ka seda, et kui tema riik üritab omistada Makedoonia ajalugu ja nime, valitsused muutuvad, aga Kreeka rahvas kindlasti ei toeta niisuguse riigi ühinemist Euroopa Liiduga. aitäh! teeksin nüüd ettepaneku, et välisministrid saavad sõna vastupidises järjekorras, aga ma alustaksin omalt poolt ühe märkusega ma tean ajaloost, kui palju on asju, mis meid lahutavad. ning äh, ma imestan üha uuesti ja uuesti, et üheksandal mail tuhat üheksasada viiskümmend, viiendal aastal pärast äh, Teise maailmasõja lõppu, Prantsuse välisminister Robert Schumann tegi, Schumann tegi ettepaneku Saksamaale võrdsetel alustel luua Euroopa söe- ja terasühendus. ma usun, et esimese ja teise maailmasõja õudustest ja, ja, ja paljudest teistest asjadest, holokaustist lähtudes oli see täiesti ootamatu ning kahjuks ei, Robert Schumann ei saanud selle eest kunagi Nobeli rahupreemiat. sellest on väga kahju, sest see on rahu kõige paremini teeninud meede, viis aastat pärast, pärast äh, seda sõda, mille Saksamaa ei algatanud. ning äh, see väga oluline Euroopas on suuta öelda, et see, mis minevikus oli, jäägu minevikku, liikugem edasi tuleviku poole. tegelikult täpselt sama asi on mängus ka laienemise puhul. ka laienemise puhul. Euroopa Liit ei tohiks hakata lahendama mineviku probleeme, vaid me peaksime nendest probleemidest üle saama ühiste huvide teostamisel kõiki ühendavas ühenduses. ning see on protsess, mida ma ei soovi mitte ainult Lääne-Balkani riikidele. see on laiem protsess. see on Euroopa ühendamispoliitika tuum. kui me seda selgelt näeme, siis on tulevastel põlvkondadel võimalik vältida nende samade vigade kordamist, mida minevikus on tehtud ning ähm, ma usun, et me peaksime siin, kõik peaksid selles arutelus seda arvestama. ma ei, ei tõsta siin kedagi esile, kõik peaksid seda silmas pidama. see on alus, millest lähtuvalt laienemisprotsessi saab kujundada ning millest lähtuvalt Lääne-Balkan, mis on aastakümneid, aastasadu olnud sõdade tallermaa, õuduste tallermaa saaks liikuda edasi rahumeelse tuleviku suunas. ning ma loodan, et see protsess, laienemisläbirääkimiste protsess annab meile võimaluse õiges suunas liikuda. paluksin nüüd siis vastupidises järjekorras välisministreid nelja-viie minuti jooksul sõna võtta. et kindlasti ei saa vastata üksikult igale ühele küsimusele, aga esimesena sõna, sõna härra Tadžitš. Sad ću prvi. Ja zaista nisam u svojim... Uh, Tänan kui ma sõna võtsin, siis ma sugugi ei väljendunud ülbelt, kuigi seda väitis proua Tomatšitš. siin on käimas lihtsalt äh, Sešeli, Võtšlav Sešeli ümber selline juriidiline tsirkus. Serbiale lihtsalt äh, tehti rahvusvahelise kriminaalkohtu äh, poolt ettekirjutus ja Serbia ise ju selles kõiges üldsegi ei osalenud. Serbia valitsus ning äh, Serbia peaminister, mina ise ja kõik teised ministrid on selgesõnaliselt öelnud, et sellist poliitikat meie ei toeta. ükski normaalne inimene Serbias tänapäeval sellist poliitikat ei toeta. võib-olla Euroopa Liidu esindajad Belgradis on asjadest, asjadest teistmoodi aru saanud, te olete ka näinud ju, mida ütles seal Belgradi seisukohtade kohta Euroopa Liidu esinduses, nimelt et Serbia on oma seisukohad väljendanud väga selgelt. proua Tomatšits vist enam siin saalis ei ole, aga ta süüdistas Serbiat otseselt loomulikult mina pean lugu kõikidest inimestest, kes on Horvaatia rahva poolt siia valinud Äh, Horvaat-, Horvaatias on ju televisioonis välja öeldud, et Horvaatia on horvaatlaste jaoks ja kui kellelgi see ei meeldi, siis võib ta minema minna, sellist asja tuleks ju ka Euroopa Parlamendis hukka mõista. nii et sama, mis Serbia puhul, seda peaks tegema ka teiste riikide puhul, samal ajal ma ei saa nõustuda äh, proua Tomatšitši poolsete etteheidetega Serbia kohta Serbias on meil hetkel Ameerika Ühendriikide, Horvaatia, Serbia ühised sõjajõud, seal osalevad ka rumeenlased, nii et koostöö on meil kõigiga hea, me oleme täiesti neutraalsed. ja Venemaa, suhted Venemaaga ei tähenda seda, et Serbia oleks muutnud oma öö, äh, seisukohta Euroopa Liidu osas. nüüd hukka mõista see retoorika, jah, nagu ütles härra Plenkovitš, jah, aga siis äh, rääkige ikkagi järjepidevalt, see tuleb hukka mõista igal pool ja alati, mitte ainult äh, naaberriikides Kirillitsa vastane kampaania Horvaatias. meie seda ei toeta meil on olnud äh, tegelikult, äh, välisministrina on minul olnud väga hea koostöö äh, teiste erakondadega, me ei tegelenud mitte mineviku asjadega, me, meil on olnud väga head suhted Horvaatiaga. nüüd, kas on olemas poliitiline tahe selleks, et liikuda edasi või kas me ikka ja jälle pöördume tagasi minevikku? pigem on siin tegemist Serbia ja Horvaatia vahelise dialoogiga. mina ei öelnud, et Serbial peaks olema ligipääs merele, ma lihtsalt viskasin nalja, et Serbia on ainus, ainukene siis ähm, Aadria ja Joonia mere algatusega ühinenud riik, kellel tegelikult endal ligipääsu merele ei ole tegelikult loomulikult me oleme ajalooliselt alati tahtnud ligipääsu merele, aga meil ei ole mingisugust kalduvust äh, seda endale nüüd tekitada Horvaatia kuulub nüüd Euroopa Liitu ja te olete Euroopa Liidu liikmesriik ja seega peaksite te olema meile eeskujuks äh, just oma demokraatlike väärtuste osas. ja me ei pea siin ju üksteist armastama, aga peame ikkagi tulevikku vaatama. me ei pea ka kogu aeg kraaklema. kuigi jah, lihtsam on ilmselt vaielda, aga ütlen veel kord, äh, et me mõistame hukka igasuguse poliitika, mis paneb äh, Äh, ohtu stabiilsuse ja rahu äh, Balkani poolsaarel. nii et igasugused äh, šovinistlikud ja neonatslikud avaldused, mida me Serbias nüüd kuulnud oleme, sedasama on olnud kuulda Horvaatias, Albaanias, kus iganes, Belgradis näiteks jalgpallimatši ajal. nii et kõige selle vältimiseks ongi meil vaja stabiilsust ja rahu Balkani poolsaarel. Te peate siiski mõistma ka seda, kui suur on olnud äh, edasiminek. ja nüüd, et jätkata meie suhete normaliseerimist Horvaatiaga, arvan ma, et mineviku küsimused tuleb teatud moodi lahendada, tuleb vaadata edasi tulevikku ja seda kõike tuleb teha hoolimata Horvaatias võimul olevast erakonnast, keegi ei saa ju muuta oma öö, äh, sünni kohta. avaldusi oleme me mitmesuguseid kuulnud, nagu ikka äh, Balkanil asjad käivad. aga põhimõtteliselt me üksteiseta ikkagi hakkama ei saa, nii et peame suutma rahus kaasa eksisteerida. aitäh! aitäh selle võimaluse eest vahetada seisukohti Lääne-Balkani riikide teemadel, aitäh! julgustavate sõnade eest. väga lühidalt äh, kommenteeriksin kahte teemat, kõigepealt ähm, riigireformid, nagu ma sissejuhatavates märkustes juba ütlesin, pärast seda, kui rakendame põhiseaduse muudatusi, meie parlament äh, arutab nüüd äh, sisuliste reformide paketi üle ja loodetavasti lähinädalatel see kiidetakse ka heaks, see juba ootab heakskiitu ja vastuvõtmist ja see puudutab äh, kohtuvõimu sõltumatust, äh, aruandekohutust, äh, see puudutab prokuratuuri, põhiseaduskoht, kohust ähm,, kohtunike õigusi ja nii edasi, lisaks korruptsioonivastane pakett, mis puudutab ähm, erakondade rahastamist ähm,, lobitegevust, ähm, huvide konflikti ja nii edasi, see on jällegi üsna suur pakett, mis tuleneb äh, kahekümne kolmanda, kahekümne neljanda punkti äh, mm, pakettidest ja need äh, seadused loovad hea aluse jätkamaks tööd, mm, tõestamaks mm, reformide tõhusust tulevikus. teine küsimus puudutas roomade kaasatust tahaksin öelda, et need, see on üks prioriteetseid teemasid inimõiguste vallas. ja oleme võtnud, võtnud tarvitusele rea meetmeid, et äh, tagamaks äh, roomade kaasatus, see puudutab sotsiaalküsimusi, haridust, tööturgu, me oleme saavutanud teatavaid edusamme, aga tööd on veel palju teha. samuti on ka diskrimineerimisvastane nõukogu, kes tegeleb seirega ja vastavad parlamendikomisjonid, kes samuti seda tööd teevad, ehk siis äh, koos Euroopa Liidu, aga ka erinevate ÜRO agentuuridega äh, kavatseme ka selles vallas edas-, edasi minna, aitäh! Thank you very much, uh, Mr Chairman. aitäh, härra esimees, ütleb äh, härra Hokšei. nüüd räägin saksa keeles Because both of us uh, enne rääkisin inglise keeles, sest minu kolleegid mõlemad äh, tuleme parasjagu frankofoonide koosolekult äh, käesolevale ähm, sündmusele ja me saime Kosovo mm, vabariigina siin tunnustuse, järgmine kord räägin prantsuse keeles, aga kokkuvõtte teen saksa keeles. daamid ja härrad, mul on suur rõõm et äh, Kosovo kohta tegelikult väga palju küsimusi ei olnudki. ma üritan aga kõlanud küsimustele vastata. usun, et peamine küsimus seisneb selles, äh, missugune see regioon, meie regioon saab välja nägema järgneval viie aastal, viie aasta jooksul ja kuidas üldse Lääne-Balkani riigid hakkavad siis või Lääne-Balkani piirkond hakkab välja nägema? rääkisin juba oma mõtetest sissejuhatavas ettekandes, et et mul on jäänud mulje, et praegu on meid surutud niisugusesse staatut kvoosse. ma usun, et, et Euroopa Liit on küll pühendunud laienda-, laienemisele, aga kui järgneva viie aasta jooksul keskendutakse siis peamiselt Euroopa Liidu sees toimuvatele protsessidele, siis peaksime meie Lääne-Balkani riikides üritama oma sisemist konsolideerimist arendada ja ma peaksin seletama, mida ma selle all silmas pean, kõigepealt. kui me räägime Balkani riikidest, siis on Euroopa lõimumine minu hinnangul mitte laienemine, vaid konsolideerumine. laienemine on minu hinnangul Ukraina või Türgi, aga mitte Lääne-Balkani riigid. sest me oleme riigid Euroopa südames sisuliselt ning ajalooliselt ja kultuuriliselt ning geograafiliselt oleme, oleme alati olnud Euroopa riigid. samas pean ma ütlema, et et meie ees seisavad kaks suurt piirkondlikku väljakutset ning arengud Balkanil sõltuvad suuresti sellest, kuidas nendega toime tullakse. esimene väljakutse puudutab kahepoolseid lahendamata küsimusi ning me peame siin suutma keskenduda näiteks normaliseerumisprotsessis Serbiaga, kuidas me edasi liigume. omalt poolt oleme valmis kolme kuni viieaastases plaanis kõik lahtised küsimused Serbiaga ära lahendama ning rahulepinguni jõudma, millest, millele tuginedes on võimalik meie rahvastel leppida. aga lähtudes siis, aga lisaks sellele normaliseerumisprotsessile meie vahel on regioonis teisigi lahtisi küsimusi, ma ei hakka nendest rääkima, sellepärast et kolleegid istuvad siin ja saavad neid käsitleda ise. teine aspekt või teine regionaalne väljakutse puudutab äh, ühiskondade ja riikide vahelist leppimist. ja on seotud äh, majanduskasvu nõrkusega ka ning äh, samuti investeeringute, infrastruktuuri investeeringute puudusega ning õigus, nõrga õigusriiklusega ja korruptsiooni vohamisega, vähemuste õiguste vähese tagatusega, meediavabaduse madala tasemega, mis on asi ka, mida mitu kolleegi on käsitlenud. mis puudutab Kosovot, siis oleme äärmiselt huvitatud järgnevatel aastatel konsolideerumisprotsessi arendamisest meie riigis oleme praegu tunnustatud saja kaheksa riigi poolt, oleme liikmeks reas regionaalsetes Euroopa ja üleilmsetes organisatsioonides. Kosovo on riik ning ta jääb riigiks ja seetõttu tahaksin Euroopa riike, kes ei ole veel Kosovot tunnustanud, paluda teha vastav otsus ning Kosovot tunnustada. see tugevdaks Euroopat ja tugevdaks ka Kosovot. samuti tahaksin ma inimesena, kes osaleb Kosovo poliitikas, paluda, et meil järgmine, järgmisel aastal tuleks see positiivne otsus, meie kodanike jaoks positiivne otsus, et meie inimesed saaksid ka reisimisvabaduse. me oleme sisuliselt ju Moldova osas teinud, te olete Moldova osas teinud otsuse, et Moldova eh, viisapoliitika liberaliseeritakse. ning ma usun, et eh, kui, et valimiste tulemus, kui seda otsust ei oleks olnud, oleks võinud olla teistsugune. ning eh, arvestades, et valmisolekut niisugune otsus teha geopoliitilistel kaalutlustel, siis ma arvan, et ei ole põhjust jätta tegemata samasugune otsus ka Kosovo suunal, näidata üles poliitilist tahet. härra Prokk, tahaksin veel kord teid tänada, et mind ja minu kolleege piirkonnast kutsusite tänasele kohtumisele ning oleme väga tänulikud Euroopa Parlamendile ning kõigile liikmesriikide parlamentidele selle tohutu toetuse eest, mille osaliseks Kosovo on saanud, aitäh! aitäh! me oleme sünteesinud välja kõige olulisemad aspektid ja üks olulisemaid teemasid on see, et me ei hakka siin ajaloolist ebaõiglust ära parandama, vaid me tahame tagada, et täna seda ebaõiglust enam ei ole ja tulevikus samuti mitte. selles kontekstis kõige olulisem on see, et kui me kuulame eh, Euroopa väärtuste standardite kohta, siis me ei peaks eh, Makedooniat kustutama edu eh, aruandest või Makedoonia keelt sealt välja jätma me ei saa jätta välja inimõigusi te, te, demokraatliku õiguse esindavaid teemasid, tegelikkuses tuleb toetada läbirääkimisi, see on vahendiks, mis annab liikmesriikidele võimaluse keskenduda oma jõupingutused reformidele, reforme on vaja kõikides Euroopa või Lääne-Balkani riikides, see ei seisne mitte selles, et äh, reformid toimuksid, vaid äh, me ei taha siin tekitada Makedoonia, Makedoonia puhul mingisugust udu, läbirääkimisi ei ole alustatud mitte sellepärast, et äh, protsess on olnud liiga lühike veel või Euroopa Liit pole huvitatud olnud, vaid sellepärast, et puudu on konsensus. seda asjaolu endiselt arutatakse, osa poliitikuid ütlesid, et kui Makedoonia jääb äh, piisavalt pikaks ajaks ilma liitumisperspektiivita, siis äh, tekivad probleemid ja need probleemid äh, töötavad vastu peamise küsimuse lahendamisele. mul on tunne, et see on pigem mineviku teema ja me ei peaks sellele oma energiat kulutama, aga meil on sellist konsensust vaja, see on tegelikkus. ja võib-olla oli see ähm, viis öelda meile, et äh, alati keegi domineerib, alati on võimalik esitada mingisuguseid tingimusi, me võime seda ükskõik kuidas äh, nimetada, mis äh, ei ole kooskõlas Euroopa Liidus kehtivate põhimõtetega ja tuleb äh, tagada õigusriigi põhimõtete säilimine, ähm, julgeolekunõukogu ja rahvusvahelise õiguse mainimine olid selged, sõnum on selge, ka rahvusvaheline kohus kinnitab, et mitte kellelgi ei ole õi-, õigust ähm, sundida peale teist nime, kui ähm, demokraatlikult on äh, kokku lepitud ja nõukogu, julgeolekunõukogu resolutsioonidest ei tulene kohustusi teistele osalistele. see peaks olema põhjus, miks äh, mitte jätkata suhete tõhustamist äh, Kreekaga, kes on meie lõunanaaber. meil on poliitilised, majandus- ja strateegilised eesmärgid, mis on ühised ja see peaks olema piisavaks põhjuseks ähm, selles vallas tööd jätkata, mis puudutab äh, siseolukorda ja selle ähm, eeskä-, ettekäändena kasutamise vältimist, meil on selged seisukohad enamikus küsimustes, nagu ka teistes riikides meie üks äh, tõhusamaid äh, ühendavaid äh, jooni kogu Makedoonias, mis ületab religioonsed, etnilised ja nii edasi aspektid, see on meie tulevik Euroopa Liidu liikmena, me tahame ähm, seda tulevikku üritada saavutada ja mm, me ei tahaks jääda selle nime küsimuse taha, me ei tohiks unustada, et see on kõige suurem ühendav jõud meie riigis. korduvalt mainiti ka tegelikku olukorda ja meie Balkani riikides peaks ka olema teadlikud ehk siis eh, üheski liikmesriigis eh, keegi ei rõõmusta, kui ehm, öeldakse, et jah, täna las need kuus riiki liikuvad, eh, liituvad Euroopa Liiduga, nii, nii see ei ole arvestama peaks ka asjaoluga, et äh, kui meil ei ole mm, head äh, Euroopa perspektiivi, jääme me ilma ajaloolistest perspektiividest, perspektiividest. Äh, igasugused muutused viimase sajandi jooksul Balkani riikides, kas Ottomani impeeriumi lõpp, kuningriikide vahelised nihked, ähm, e-, esimese, esimene, teine maailmasõda, mm, suhted kommunistlike riikidega, kommunist, programmi lõpp ja nii edasi. nüüd on meil, need olid kõik verised, meil on esimene võimalus veretuks äh, nihkeks, ärgem äh, unustagem äh, suuremat Euroopa ajalugu siin taustal, see on võtmetähtsusega, kui siin öeldi, et see ei toimu ühe päevaga, siis eh, jah, nii see on, aga me peame kinni pidama põhiväärtustest ja meil kõigil peab olema oma väärikus ja õigus enesemääratlusele, aitäh! Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući. E, ja sam se isto opredijelio kao moj kolega Hođaj. Suur aitäh, härra esimees nagu minu kolleegi otsustasin ka mina rääkida teises keeles. võib-olla on mõned meist midagi võitnud Jugoslaavia lagunemisest, aga enamik meist hoopiski kaotasid sellest, nüüd räägime me tervet hulka erinevaid regionaalseid keeli nii et nüüd on vaja lisakoolipäeva selleks, et kõiki neid keeli õppida ja siis edasi neid teile ka tõlkida. suur rõõm on mul rääkida siin Euroopa Parlamendis ning kuulda siin ka minu omaenda emakeelt, bosnia keelt. ja loodetavasti saab ka minu emakeelest siin kunagi ametlik keel see ei ole küll võib-olla päris regionaalne keel, aga no olgu, kuidas on. ilma endise Jugoslaavia lagunemiseta ei istuks me siin kõik Euroopa Liidu ooteruumis üheskoos, ma ei hakka küll Seychellist täna rääkima, aga siia sisse tulles küsiti mult, et mis mul siin äh, pintsaku küljes on, ma ei hakka küll Seychellist rääkima, aga ma kannan seda lille Srebrenica mälestuseks, mälestamaks sõjaõudusi selle loo lõpetab ilmselt Secheli süüdimõistmine ja siis on meil võimalik teha lõpp sellele mineviku loole, Srebrenica loole. nüüd, mis puutub olukorda Bosnias ja Hertsegoviinas, siis ma arvan, et me oleme õigel teel, võib-olla me liigume edasi küll veidi aeglaselt, aga aeglaselt jah, seda küll, aga ikkagi õigel teel. paraku ei ole me suutnud veel valitsus moodustada, seda ei juhtu ilmselt enne aasta lõppu. algatus tulla Sarajevosse järgmisel nädalal, see on siis Londoni, Berliini, Briti, Saksa initsiatiiv, ühesõnaga jah, see ei ole küll mitte ainult Saksa ja Briti algatus, aga see on loogiline samm edasi ülemkogu otsusele ja siis edasi järgmine loodu, loogiline samm oleks, et sellest saaks Euroopa Liidu algatus ja siis juba Ehm, Atlandi-ülese koostöö märk. nüüd meil on võimalus Bosnias-Hertsegoviinas moodustada teistsugune valitsus, valitsus, mida saaks kasutada platvormina uute reformide elluviimiseks. nii et me peame kasutama praegust võimalust, et moodustada õiget tüüpi valitsus nii et selline algatus on igal juhul väga teretulnud Bosnia-Hertsegoviinasse. nüüd, mis puudutab äh, islami äärmuslaste või ka Venemaa mõju Bosnia-Hertsegoviinas, siis äh, sellest on täna juba räägitud. kui Euroopa Liidu perspektiiv ära võtta, siis äh, tuleb äh, selle asemele panna midagi muud. ja nüüd, kas selleks kujuneb Venemaa mõju või islami äärmuslased, ma loodan, et mitte, ma loodan, et Euroopa Liidu poole liikumine kunagi siin küsimärgi alla ei satu. ühelgi teisel riigil maailmas ei ole ju mingit probleemi ei Bosnia-Hertsegoviinaga ega ka meie liitumisega Euroopa Liiduga. nii et meie tee on ikkagi Euroopa Liidu suunal. selles osas on riigis konsensus ning sama käib ka NATO-ga liitumise kohta. kuigi võib-olla konsensus on veidi väiksem kui Euroopa Liiduga liitumise osas. ma olen veendunud, et õiged otsused siiski tehakse ning paari sõnaga nüüd veel lõpetuseks meie põhiseadusest. meie põhiseadus on endiselt osaliselt veel inglise keeles ja seda ei ole meie riigikeelde veel täielikult tõlgitud, nii et nüüd võib-olla siis peaksime töötama välja uue põhiseaduse juba meie riigikeeles nii et äh, B plussist siis B miinuseks, nii et see on vastuseks küsimusele referendumi kohta. ma ei usu, et referendum oleks äh, reaalne võimalus, ma arvan, et keegi ei ole piisavalt hullumeelne, et sellist asja korraldada nii et igasugune Daytoni kokkulepete rikkumine oleks täiesti vastuvõetamatu, ma ei usu seega, et ähm, keegi sellist hullumeelset sammu üldse kaaluks. nii et väga tähtis on kõigepealt, et me teeme ära töö oma kodumaal. see töö on Bosnia-Hertsegoviinale vajalik ja meil ei ole mingisuguseid muid variante nii et me peame suutma rahus elada ja unustama ära igasuguse negativismi. me peaksime võib-olla pigemini rõõmustama meievaheliste erinevuste üle ja selle üle, et meid toetab Euroopa Liit, nii et me põhimõtteliselt oleme siis ühenenud mitmekesisuses nagu Euroopa Liitki. nii et võib-olla peaksime pigemini selle mitmekesisuse poole püüdlema ma vabandan, et ma natukene pikalt rääkisin, tahtsin nautida oma keelekõla siin ruumis. tänan nüüd välisministreid, et nad on ära kannatanud niisuguse parlamentaarse istungi ja meiega arutelus osalenud ning tahaksin korrata, et meile on enamusele vähemalt selge, et laienemisprotsess Lääne-Balkani suunal seisab ees selge on see, et äh, lahendada tuleb nii kahepoolseid küsimusi kui küsimusi riikide sees, ma ei pea hakkama seda kordama. ning äh, loodan, et see protsess saab konstruktiivse lahenduse, muuhulgas ka ülemaailmsetest kaalutlustest lähtuvalt. mis puudutab seda Eestit, mis puudutab seda kriminaalkohtu, rahvusvahelise kriminaalkohtuga seotud küsimust, siis ma ei saa aru, mida kohus teeb, kui ta niisugusel asjal sündida laseb. mis tekitab probleeme kõigile. aga see on eraldi küsimus, millega me peame tegelema iseseisvalt sõltumatult sellest konkreetsest juhtumist. tahaksin tänada liikmesriikide parlamentide liikmeid osalemise eest meie kahepäevases arutelus, see oli väga viljakas arutelu, vähemalt minu poolt vaadatuna, ma loodan, et teie mulje on samasugune ning et me saame seda tulevikus uuesti teha ning üritame teha seda nii et kutsume enne kaitsealast tippkohtumist näiteks veebruaris kunagi siia ka NATO peasekretäri. aega väga palju selleks ei ole, aga võib-olla võiksite endale juba mingi niisuguse tähtaja kirja panna kalendritesse. Äh, meil on istung või meie, meie koosolek jätkub ka täna pärastlõunal, kui te veel siin olete, siis äh, meil on kella kolmest tunniajane arutelu härra Mihhail Hodorkovskiga kell kuusteist tuleb meile Liibanoni peaminister ning kell seitseteist tuleb arvamuste vahetus härra Bernardino Leoniga olukorra kohta Liibüas. et kui need teemad teid huvitavad ja te siin olete, siis olete terve tulnud, teretulnud siia ja ka igal juhul soovin teile nüüd head isu ning maitsvat lõunat, loodan teid peagi uus kohata ning kui teid enne jõulu ei näe, soovin teile meeldivat aastalõppu, aitäh!